Right, welcome everybody, I am going to open the meet-. tere tulemast kõigile, avame istungi, sellepärast et on teha kõigepealt ka mõned esimehe teadaanded. kõigepealt aga võtame vastu päevakorra, keegi vastu ei ole, seega läheme kohe edasi. ja ega kedagi kohal ei ole, et neid teadaandeid kuulata, aga hea küll, loen nad ikkagi ette. majanduskomisjon hääletas seitsmendal märtsil sellel aastal äh, finantsturgude mm, ja teatud äh, krediidivahetustehingute osa osas mm, ja raportöör on teinud siis ettepaneku asuda läbirääkimistesse võimaliku esimese lugemise saavutamise eesmärgiga seoses, see on ka meie üks prioriteete. läbirääkimismandaadiks saab olema siis ECONi äh, äh, raporti projekt, mis Äh, vastu võeti, keegi sellele vastu ei ole olnud ja see jääbki siis selleks menetluseks. lisaks sellele hääletasime kuueteistkümnendal märtsil sellel aastal komisjonina ka äh, Eurocash by Road äh, raporti osas ja raportöör on samuti teinud siis ettepaneku ka selle puhul saavutada kokkulepe esimesel lugemisel ning vastavalt läbirääkimiste mandaadile äh, Äh, mis on EKONi raporti eelnõu, ta siis oma tööd hakkab tegema ja võtab ühendust variraportööridega ja keegi sellele vastu ei ole olnud seni ja seega jälgime, järgime siis seda menetlust. ja kahekümne teisel märtsil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ehk siis homme hääletame eh, finantsüksuste eh, alast äh, finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega seoses koostatud raportit. ja Euroopa stabiliseerimisameti direktori ametikoha hääletuses, hääletus on ka homme, nimelt kandidaadid äh, on siis meil täitev, täitedirektoritele, äh, täite, täitevdirektori ametikohtadele finants äh, Äh, stabiilsusametis. ja nüüd siis äh, kalendrist. punkt viis, äh, rahapoliitiline dialoog Euroopa Keskpanga presidendi Jean-Claude Trichet'ga peaks siis aset leidma ja, ja ma lähen nüüd ise välja, nii nagu ka kõik teised kolleegid, kes eemale jäid ja ootan härra Trichet. okay,. suur tänu, kallid kolleegid. mul on väga hea meel tervitada härra Jean-Claude Trichet meie seas, kes on Euroopa Keskpanga president ja räägime siis äh, rahapoliitikast. nagu te teate, Äh, ilmselt, et me oleme juba tegelikult tund aega temaga koos istunud ja rääkisime majanduse juhtimise paketist enne meie komisjoni koosolekut, nii et ähm, härra Trichet on tõesti väga vapper, tulles kohe ilma igasuguste pausideta üle siis komisjoni koosolekule. ja nagu ikka, kõigepealt siis pöördub äh, Jean-Claude meie poole, millele järgneb tavaline küsimuste ja vastuste voor. nii et härra president, sõna on teil Äh, suur tänu, proua esinaine. austatud parlamendisaadikud, äh, nagu ka varem juba mitu korda, toimub meie regulaarne kohtumine erilistel aegadel, äh, traagilised koht-, sündmused Jaapanis ja inimelude kadu Euroopas äh, samuti meie kuulamine erakorralisel ajal, nimelt toimub kahe riigi ja valitsusjuhtide kohtumise vahepeal ning äh, langetatakse majandusjuhtimise osas just praegu väga olulisi otsuseid. lõpliku otsuse aeg läheneb. Äh, tahaksin kes-, tahaksin keskenduda täna küll majandus- ja rahapoliitika punktidele, kuid paar, paari sõnaga majandusjuhtimisest. nagu te teate, ECOFIN-i nõukogu võttis eelmisel nädalal äh, vastu üldise lähenemise selles küsimuses. see lähenemine hõlmab endas erinevaid parandavaid meetmeid ja võeti vastu väga oluliseid otsuseid majandusjuhtimise raamistiku osas, kuid arvestatud ei ole veel teisi väga olulisi otsuseid. ja on väga oluline, et me kriisist oma õppetunnid saaksime, meie kodanikud on väga mures pikaajalise tuleviku osas ja me peame nende nimel tegema kõik selleks, et vältida selliste arengute kordumist, mida me nägime ja läbi elasime viimaste aastate jooksul. vastavalt Europarameetri hiljutistele uuringutele peaaegu kaheksakümmend protsenti Eurotsooni riikide kodanikust arvavad, et äh, on hädasti vaja liikmesriikide vahelist suuremat majanduspoliitikate koordineeritust ehk teisisõnu tõhusat äh, ja tõelist koostööd selleks, et võidelda majandus- ja finantskriisi vastu. poolteist nädalat tagasi võtsid liikmesriigid vastu resolutsiooni majanduspoliitika, piiratud majanduspoliitika kokkulepete kohta see resolutsioon sisaldab sisulites mõttes väga palju erinevaid äh, punkte juba praegu olemasolevast kuuest seadusloomelisest projektist ja peale selle resolutsiooni oleks võib-olla parem, kui me Nendes, selles resolutsioonis olevad põhilised punktid praegusesse seadusloomesse sisse viiksime, sellepärast et ainult niimoodi oleks võimalik resolutsioonile anda ka korralik usaldusväärsus. The... lubage nüüd pöörduda Eurotsooni juurde, majandus- ja rahapoliitika arengute juurde, nende arengute juurde, mis on siis aset leidnud pärast meie viimast kohtumist novembris, keskenduksin äh, juhtivkomisjoni tulemustele, nemad kohtusid siis kolmandal märtsil. Andmed, mis on viimasel ajal kogutud, on rõhutanud äh, seda, et äh, majandustegevus äh, on positiivne ning loodetavasti majandus veelgi lõikab kasu majanduse kasvule pöördumisest nii mõneski riigis ning äh, ilmselt äh, on kindlasti ja loodetavasti kasu kõikidest meetmetest, mis on võetud finantssüsteemi osas, mis puudutab hindade arengut, siis äh, inflatsioon tõuseb, vastavalt veebruari hinnangutele oli see kaks koma neli protsenti, jaanuaris kaks koma kolm protsenti. see on seotud toorainete hinnatõusuga. eriti oleme näinud väga teravat hinnatõusu energiasektoris ehm, ja see on ehm, tootmisprotsessi esimestesse faasidesse tekita-, esimestes faasides tekitanud tugeva surve. ja vastavalt ehm, mm, nõukogu seisukohtadele tähendab see, et et äh, selline inflatsioonitõus võib äh, ka keskpikas perspektiivis negatiivseid äh, tagajärgi kaasa tuua. vastavalt juhtivnõukogu otsustele võivad tootmis, võivad, vabandust, tooraine hinnad tõusta rohkem kui arvati ning lisaks sellele kaudsed maksud ja halduskulud võivad olla suuremad järgnevatel aastatel ja lõpetuseks praegune äh, Äh, majanduse taastumine võib kaasa tuua äh, tugevamat, kui me oleksime osanud arvata hinnasurved liikmesriikides. arvestades meie praegust rahapoliitikat, siin pole mul midagi lisada sellele, mida ma juba juhtivnõukogu nimel ütlesin meie viimasel rahapoliitika dialoogil äh, märtsi algusel, alguses. mis puudutab nüüd maksujõulisuse alast tegevust on juhtivkomisjon otsustanud need meetmed rakendada kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teisel poolel samadel tingimustel nagu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel poolaastal. see tähendab seda, et äh, me kavatseme äh, ka tulevikus rakendada äh, fikseeritud summaga hankeprotseduuri protseduure vähemalt kuni eh, juulikuu keskpaigani. nüüd tuleksin aga konkreetsemate teemade juurde, proua esinaine, te palusite, et me räägiksime riigivõlast, ma tahaksin rõhutada seda, et eh, ainus viis, kuidas me riigivõlakriisi saaksime vältida Rahandus- ja Majali-, Majandusliidus, on äh, läbi ähm, äh, vettpidavate kohalike riiklike makromajanduslike poliitikate ning äh, tugeva majanduse juhtimise all. samal ajal on valitsused olnud seisukohal, et alaline kriisijuhtimismehhanism oleks samuti kasulik. Euroopa Keskpanga poolelt ütleksin nii palju, et sellise mehhanismi väljatöötamine on ülioluline selleks, et see pakuks, annaks positiivse panuse finantsstabiilsusele mm, terve Eurotsoonis. ma tahaksin esile tuua kaks aspekti. kõigepealt eh, see mehhanism ei tohi kindlasti rõhutada motivatsiooni jätkusuutliku eelarve ja makromajandusliku poliitika eh, osas kõikides liikmesriikides ja kindlasti ei tohi nõrgestada võimalusi ennetavate eh, eelarve ja makromajanduslike kohanduste osas, eh, väldides niimoodi moraalset eh, ohtu. arvestades seda, et Eurotsooni iseloomustab täna mm, erakordselt kõrge majanduslik ja finantsintegreeritus liik-, eh, liikmesriikide vahel, peaks see mehhanism olema selline, millega saab kasutada erinevaid meetmeid, astumaks turu ebastabiilsusest tulevate tõsiste riskide vastu. Tegemist on küll asendamatu meetmega, Äh, ja see on kindlasti teinekord äh, kõige parem meede, kuid eeldab seda, et äh, vahendeid kasutatakse mõistlikult. ja seega mina pean teiseseid turu sekkumisi kindlasti selles kontekstis endiselt kasulikuks. mis nüüd puudutab institutsionaalset meetodit, millega luuakse ähm, stabiilsusmehhanism, siis Euroopa Keskpank nagu Euroopa Parlament toetab kindlasti ühenduse meetodi kasutamist me tervitaksime seda, arvestades neid kogemusi, mida me oleme kogen-, kogunud. ja stabiilsusmehhanismist võiks niimoodi kujuneda tõeline ühenduse mehhanism omal ajal vahepealsel ajal aga julgustab Euroopa Keskpank seda, et olude hindamine, mis võiks stabiilsusmehhanismi käivitada ja tingimused finantsabi osas kaasaksid kõik ühenduse institutsioonid ning äh, niimoodi siis äh, saaksid nad toetada ühenduse ekspertiisile ja ühenduse ülesele perspektiivile. tuleks nüüd siis äh, panganduse juurde äh,. tugevad pangandusmeetmed, millega äh, vähendatakse kulusid, mis tulevad kaasa pankade läbikukkumisega, ilmselt lihtsustab läbirääkimisi selleks, et äh, jagada avaliku sektori kulud äh, kui need peaksid tekkima ja seega me toetame Euroopa Liidu uue raamistiku, uut raamistikku pankade äh, nii-öelda ellustamise osas, mille komisjon on välja pakkunud. kuigi see uus äh, režiim võiks juba praegu Euroopa Liidus kindlasti kulusid pankade läbikukkumisel vähendada, arvan ma siiski, et peaks konkreetsed äh, meetmed tooma sisse selleks, et ähm, tagada see, et tulevikus äh, kannaks finantssektor võimalike tulevaste kriiside koorma. ning äh, usaldusväärne äh, raamistik on selline, et pangandusmaksud, mida võiks ka resolutsioonifondides kasutada, võiks tulla kaalumisele samas äh, peaks olema pankadele seatav trahv või, või maks lisavahendiks selleks, et suurendada Äh, kahjumi äh, väljakandmise võimalusi suurtes pankades ja väga olulistes pankades. ja nagu te teate, Finantsstabiilsus, Stabiilsusnõukogu praegu kaalub erinevaid valikuvariante, e, eriti mis puudutab ähm, siis ülekantavat kapitali ning äh, võlainstrumente. ja selles osas ma tervitan tõsiasja, et Euroopa Komisjon äh, kaalub tulevikus pangandusmakse Euroopa Liidu kriisijuhtimisraamistiku jaoks ja Euroopa Keskpank on valmis eh, panustama ka jätkuvalt eh, sellesse väga olulisesse töösse, mis tuleb endiselt veel ära teha enne selle raamistiku jõustumist. ma tahaksin ühtlasi kasutada ära tänast kohtumist selleks, et rääkida veel ühest eh, väga teemakohasest teemast, nimelt Euroopa Liidu ettepanek börsiväliste tuletisinstrumentide osas. me tervitame teie mm, raporti projekti selle väga olulise seadusandliku algatuse osas ja seal rõhutatakse seda, kui olulist rolli mängivad keskpangad e, turu infrastruktuuride stabiilsuse ja tõhususe kaitsmisel e, keskpangad on oma olulist rolli ka juba tõestanud selle finantskriisi jooksul ning seega me tervitame seda, et et äh, nende panust arvestatakse ka uues määruses. see tähendab seda, et äh, keskpangad peavad olema pidevalt piisavalt äh, informeeritud uue Euroopa Liidu raamistiku osas. Nad teevad koostööd järelevalveametitega ning osalevad ka riski hindamises ning äh, tehniliste standardite koostamisel ning äh, otsuse, otsuste heakskiitmisel, mis on võetud äh, seoses kolmandate riikidega. mis puudutab koostööd ja infovahetust ametkondade vahel, siis siin osas on komisjoni ettepanekud kolleegiumite kohta meie meelest kindlasti selline vorm, mida tuleks eelistada bilateraalsetele kontaktidele äh, ametkondade ja stabiilsus mehhanismi ja ameti vahel. ja samuti olete, proua esinaine, palunud rääkida veel ühest teemast, nimelt nõndanimetatud eurovõlakirjadest. Euroopa Keskpank ei toeta selliseid eurovõlakirju, mida nähakse ka, äh, tagatud öö, äh, avaliku sektori äh, väärtpaberitena, me ei toeta neid äh, täna, me küll märgime seda, et eesmärgiks on euro Äh, võlakirjade turu edasiarendamine ning ka võimaliku mehhanismi juurutamine, mille eesmärgiks on äh, riigivõlakriisi kas äh, leevendada või, või vähendada. ja peamine eelis sellele kindlasti oleks kulude kokkuhoidmine väärtpaberiturgudel, kuid see oleks võimalik ainult siis, Äh, kui nad saavutaksid sama väärtuse nagu Ühendriikide äh, võlakirjad. mis puudutab aga äh, eurovõlakirjade mõju riigi võlakriisile, siis jah, võib-olla lühikeses perspektiivis ta olukorda leevendaks, kuid kindlasti pikemas perspektiivis mitte ja ei soodustaks jätkusuutliku finantssüsteemi väljaarenemist. meie institutsionaalses raamistikus Äh, peaks äh, eelarvedistsipliini tekitama tänased liikmesriikides äh, vastutusele võet-, kasutusele võetud sätted, sealhulgas ka siis meie stabiilsus- ja kasvupakt ning aluslepingud ning hinnangud, mida annavad hoiustajad ja investorid ühtsed äh, tagatud äh, võlakirjad kindlasti ei anna võimalust ei hoiustajatele ega investoritele hinnata eelarvepoliitikat üksikutes riikides. ja niikaua, kuni meil ei ole poliitilist föderatsiooni, äh, millel ka käib kaasas föderaalne eelarve, võiks see tekitada tõsiseid probleeme ja see kindlasti halvendaks olukorda seoses eelarve eelarvealase poliitikaga liikmesriikide tasandil. ja see tähendaks seda, et eurovõlakirjad oleks küll äh, täiesti normaalne osa äh, ühenduses, äh, mis on oma iseloomult föderatsioon, kuid praegu me arvame, et et me peaksime siiski keskenduma väga olulisele edasiminekule ühtses majanduse juhtimise poliitikas ning järelevalvepoliitikas, kuivõrd äh, eelarvepoliitika on siiski veel liikmesriikide pädevuses. suur tänu, kallid kolleegid ja proua esinaine, olen nüüd valmis võtma vastu kolleegide küsimust. The... aitäh, lähme siis kohe küsimuste juurde ja kõigepealt äh, Jean-Paul Colles äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel. suur tänu äh,, proua esimees, äh, härra president, mul on üks lühikene küsimus, aga see võib olla suhteliselt keeruline. kaks osa. kõigepealt te natukene rääkisite äh, sellest, mida te arvate nendest meetmetest, mis on vastu võetud majanduse juhtimise osas ja mis on äh, Äh, pakutud välja Europakti osas ja nii edasi, võib-olla täiendate seda natukene, me hea meelega kuulame teid ära. ja teine natukene tehniline küsimus, nimelt kas arvestatakse investeerimisvõlgu äh, liikmesriikides, see on küsimus, mis juba äh, on, mis on juba esitatud, kuid mitte avalikult ja küsimus on selles, et kas see võla, võlg, mis on võetud investeeringuteks, võetakse arvesse tasakaalu arvestamises meie Rahvapartei osas äh, oleksime selles osas natukene äh, reserveeritumad, aga me tahaksime teada, mis on siis Keskpanga presidendi arvamus. suur tänu selle küsimuse eest või pigem nende küsimuste eest, mis puudutab majanduse juhtimist. Äh, hetk tagasi ma ütlesin seda, et meie oleme seisukohal, et selles osas on äh, veel palju ära teha selleks, et äh, kindlasti me saaksime õiged õppetunnid äh, sellest kriisist, milles elame siis juba aastast kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa. ja loomulikult viimasel ajal tuleb tunnistada, on tehtud suuri edusamme, eriti mis puudutab tõendamiskohustuse ümberpööramist ja tõsiasi, et võeti vastu ähm, seisukoht, et valitsused peavad kas järgima võetud või seletama, miks nad teevad teisiti äh, eelarve järelevalve osas, kuid mulle siiski tundub, et selles valdkonnas, nii nagu ka paljudes teistes seotud valdkondades, on palju ära teha. ja paar korda ma olen juba seda öelnud, et äh, triloog, äh, mis praegu käib ja tõsiasi, et parlament oma rolli nii hästi täidab, on väga-väga oluline. mis nüüd puudutab võlgasid, mis on seotud investeeringutega liikmesriikides, ma ei üllata teid ilmselt, äh, kui ma ütlen, et meie meelest loomulikult äh, need võlad tuleb arvesse võtta täiesti normaalselt äh, selles järelevalveprotsessis, mis meil on. ja on täiesti selge lisaks sellele veel, et seda nii hoiustajad kui ka investeerijad äh, nii äh, kohalikul tasandil, Euroopa tasandil kui ka ülemaailmsel tasandil niikuinii võtavad arvesse. nii et ei tohiks äh, siin kindlasti kõhelda ja kindlasti tuleks need arvesse võtta, tegemist on võlaga ja võl-, võlga tuleb näha võlana, suur tänu! Uh, aitäh! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Ungo. Monsieur le Président, vous härra president, te valmistate praegu ette intressimäärade tõstmist. arvestades seda, et toormaterjalide turul me oleme näinud olulist inflatsiooni, mis võib mõjutada ülejäänud majandust. samas aga see inflatsioon ju ometigi on selline äkkinflatsioon, see ei eh, tulene sugugi rahapoliitikast Te viimasel kohtumisel äh, ütlesite, et rahamass äh, praegu kasvab suhteliselt tagasihoidlikult ja ainus kanal teooriast, äh, läbi mille rahapoliitika, läbi mille rahapoliitika võiks mõjutada inflatsiooni, on see, et provotseeritakse nii-öelda tööpuudust, mis omalt poolt tähendab seda, et palgad ei tõuse ja tulemuseks on siis see, mida paljud kõhk-, mille osas paljud juba kõhklevad. ja minu küsimus on seda, see, et kas tänane rahapoliitika peaks võitlema inflatsiooni vastu, mis iseenesest ei ole rahapoliitikast põhjustatud inflatsioon, ilma arvestamata seda riski, et äh, majanduskasv pidurdub tegelikult selle tulemusena ja tööpuudus kasvab. suur tänu selle küsimuse eest. nagu äh, ma juba oma avasõnades ka ütlesin mul ei ole tegelikult täna mitte midagi lisada sellele, mida eh, juhtivnõukogu oma viimasel kohtumisel arutas ja nagu te teate, me valmistame ennast praegu ette meie järgmiseks kohtumiseks. aga mul ei ole mitte midagi lisada sellele, mida ma juba enne ütlesin. on väga oluline mõista seda, et eh, perioodil, kus me näeme inflatsiooni tõusu ja väga tugevat tõusu, on peamine probleem kõikide keskpankade jaoks äh, see, et kuidas äh, teiseseid äh, tagajärgi vältida. kuidas vältida seda, et ettevõtted ei hakkaks hindu fikseerima. Need, kes fikseerivad need hinnad nii kõrgelt, ka tööturu osapooltele, kellega nad läbirääkimisi pidavad, Nad peaksid ju mõistma, et seda, et keskpangad on loodud selleks, et äh, tagada hindade stabiilsus kodanikele. ja hindade stabiilsus mõistagi on väga-väga oluline äh, kõige vaesemate ja kõige vähem soodsamas olukorras inimeste jaoks ja sellepärast me siis nõuamegi äh, nii kiivalt Äh, seda, et me kaits-, et oleksid kaitstud äh, kõige vähem soodsas olevas olukorras olevad kolleegid, äh, kodanikud. ja me oleme üritanud ja see ei ole olnud alati kerge, hinna, hinnad stabiilsena hoida ja vältida teiseseid tagajärgi kaheteistkümne esimese euroaasta jooksul. tollal keskmine inflatsioon tõusis eelmisel aastal äh, ühe koma üheksakümne seitsme protsendina ehk just alla kahe protsendi, nii et me peame äh, tõesti tagama siis omalt poolt selle, et neid teiseseid tagajärgi täna ei tekiks. praegune periood ju objektiivselt öeldes on äh, suhteliselt pingeline, suur tänu! Uh, aitäh! nüüd Aldo nimel Silvi suur tänu, härra president, kena teid jälle siin näha ausalt öeldes ma olin natukene üllatunud äh, nende argumentide osas, mis te esitasite eurovõlakirjade vastu, ma tean väga hästi, millised on arengud teatud äh, liikmesriikides, ma mõistan väga hästi seda, et tuleb olla kokkuhoidlik äh, oludes, kus nii mõnedki liikmesriigid elavad läbi väga raskeid aegu ja lisaks sellele ka veel Saksa põhiseaduskomisjoni äh, otsus, aga samas teie ju toetate eurot. kas euro üldse oleks sündinud, kui me oleks tollal juba rääkinud, et selleks on vaja täielikku poliitilist ja majanduslikku konföderatsiooni? räägiti tollal hoopis teist juttu, kas te ei arva, et jällegi kord teie argumente küll hinnates võiks siiski näha teatavaid eeliseid sellele süsteemile, mis on ju ometigi ülemaailmne, kas ei peaks tegelema selle teemaga natukene rohkem äh, ja ausalt öeldes tõesti, kakskümmend aastat tagasi oli veel neid, kes kutsusid üles äh, ka ettevaatlikkusele ja ei arvanud, et selline asi, mis täna on võimalik, on üldse võimalikuks kujunenud. härra president, suur tänu! Äh, ma mõistan väga hästi, et on ettepanekuid, mis äh, selles suunas lähevad. mina esitan teile täna Euroopa Keskpanga seisukohta. Te ilmselt mõistate, et tänastes oludes ja äh, lugedes äh, seda, mida on öeldud omal ajal varem ja arvestades seda, et kriis kujunes väga tõsiseks, mitte ainult meie Euroopas, vaid kõik arenenud riigid seisavad samade probleemide ees, kus meie. kõigil on tõsised eelarveprobleemid, nagu te teate, Eurotsoon konsolideeris, äh, Eurotsoonis tekkis selline olukord, kus äh, tänu konsolideeritusele meie olukord on täna parem kui Ühendriikides või Jaapanis. sellel aastal vastavalt prognoosidele, tänastele prognoosidele kujuneb iga-aastane Eurotsooni äh, koondpuudujääk umbes pool äh, Jaapani või Ühendriikide puudujäägist. nii et see on üldine probleem ja ei ole sugugi mitte seotud ainult Eurotsooni ülesehitusega või Euroopa raamistikuga, see on üldine probleem kõikidele arenenud riikidele. Euroopa Keskpanga juhtivnõukogu on seisukohal, et tuleb riigid kõikide võimalustega suunata õigele rajale ja üks äh, Äh, vahendeid, millele me väga suurt tähelepanu pöörame ja te olete ilmselt minuga nõus, on majanduse juhtimise äh, toetamine, tõelise tiigrihüppe saavutamine selles valdkonnas, ka selles osas, mis puudutab eelarvet äh, ja, ja eelarvete konsolideerimist ning makromajanduspoliitikat, on täiesti selge, et Euroopa Keskpanga juhtivnõukogu on seisukohal, et järelevalve nii hoiustajate kui ka investeerijate poolne järelevalve mängib olulist rolli ja peabki mängima olulist rolli selleks, et eh, erinevaid riike, valitsusi ja parlamente suunata siis eh, õigele poole ja mõistlikkusele. ma mõistan neid ettepanekuid, mis on tehtud eh, siin ja seal, võib-olla teie isegi olete neid ettepanekuid teinud, aga meie seisukoht on just täpselt selline. aitäh! Viki Etseri nimel. Uh, aitäh! aitäh, härra Trichet ja tere tulemast meie komisjoni, teie, teie seisukohad huvitavad meid alati. üheksa riiki, mina olen seotud üheksa riigiga, mis äh, on sellest huvitatud, kuid neist seitse tegelikult eurot ei kasuta. sellest hoolimata olen ma eelarvekomisjonis äh, juba esitanud omapoolseid äh, muudatusettepanekuid erinevate asutuste jaoks, mis peaksid kohustuslikus korras teostama Eurotsoonis järelevalvet, nii et teie seisukohad huvitavad mind väga ja ma tahaksin tulla tagasi pankade küsimuse juurde, eriti just ähm, piiriüleste pankade tegevuse juurde. ma arvan, et äh, mõned meist on natuke üllatunud äh, et äh, eelmisel nädalal Eurotsooni kohtumistel pankade likviidsusest eh, eriti palju ei räägitud, võib-olla te kommenteerite. ja peale selle saime me kriisi ajal aru, et pankrot toob kaasa erinevaid probleeme, et see lööb segi eh, need mehhanismid, millega tavaliselt tegeldakse äh, Äh, mille, mille abil tavaliselt lahendatakse pankade likviidsuskriise ja teil on äh, terve nimekiri erinevatest pankrotireeglitest, mida tuleb järgida piiriülestes pankades. ma arvan, et on väga oluline tagada, et maksumaksja ei pea hakkama edaspidi kõike seda kinni maksma, ma tahaksin teada ja ma loodan, et te nõustute sellega. suur aitäh teile! jah, ma pean ütlema, et ma nõustun teiega täielikult ma nõustun selles, et Euroopa tasandil ja ka globaalsel tasandil on tähtis see, et oleks piisav koordineeritus, et pangad saaksid piiriülese töö reeglitest ühtemoodi aru. seda me tõepoolest õppisime kriisi ajal. õppisime pärast traagilisi sündmusi, mis ilmnesid septembris kaks tuhat kaheksa. aga me peame mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka globaalsel tasandil vaatama, kuidas saavutada finantsstabiilsus koostöös Baseli komiteega ja ma arvan, et siinkohal te ütlesite midagi väga olulist. tähtis on see, et me suudaksime tagada need reeglid, nende täitmise globaalses ähm, rahastamissüsteemis ning äh, nii Euroopas kui globaalsel tasandil on vaja saavutada ka mingisugust edu, see kahtlemata ei ole olnud äh, lihtne, kuid äh, Euroopa Keskpank on seda tööd toetanud, sest me peame seda väga oluliseks ja kui me tahame tulevikus vältida äh, uusi väga suuri raskusi, samaväärseid nendega, mida me just kogesime Äh, siis tuleb seda teha, tegelikult äh, probleemid äh, tekkisid ja muutusid väga nähtavaks juba Lehman, Lehmani, Lehman Brotherite, Lehman Brothers pankroti ajal, sest juba siis oli ju näha, milline, mida süsteemne risk kaasa toob ja seda nähti kõikjal kõigis riikides, nii et loomulikult mõistab Euroopa Keskpank seda riski ja seda, et risk tuleb maandada. aitäh ja nüüd Philipp Roheliste nimel. president, je voudrais revenir à ce que härra direktor, tuleksin tagasi selle juurde, mida te ütlesite Euroopa Liidu äh, alustala kohta te ütlesite, et Euroopa Liit täna on äh, väga raskes äh, eelarve olukorras, aga samas paremas olukorras kui ameeriklased, kui jaapanlased, aga väliskaubanduse osas me oleme nendega suhteliselt ühel tasandil. majandusjuhtimise osas tuleb kindlasti tagada see, et need riigid, kes täna ei ole konkurentsivõimelised, oleksid konkurentsivõimelised, et nad oleksid ekspordivõimelised et nad suudaksid ka Euroopa Liidust väljapoole eksportida, mitte omavahel rääkida ning omavahel kaubandust vahetada, seega ma eeldan, et te toetate ka Euroopa Liidu välist kaubandust nüüd vaadates täna makromajanduslikku olukorda Eurotsoonis on ka erinevused väga suured. Äh, jah, sakslased ja nende Deutsche Mark on väga tugev nii-öelda ja Põhjalas ka väga hästi, aga on teisi riike, kes on äh, jäänud maha kas äh, ei peaks äh, tagama selle, et äh, me saaks, et Eurotsoon saaks kuidagi ka kohaneda nende erinevate oludega, võrreldes siin näiteks Saksamaad või Kreekat, on ilmselge, et sellist vahendit on vaja. suur tänu, esimene küsimus, selle kohta ma ütleksin, et ja see on muidugi Euroopa Pang-, Keskpanga seisukoht, aga ilmselt ka kõikide valitsuste seisukoht olnud seni ja kindlasti Euroopa Parlamendi seisukoht, et konkurentsivõime suurendamine Euroopas et Euroopas, eurooplastel oleks juurdepääs äh, tagatud äh, äh, suuremale majanduskasvule, et sellega tuleksid kaasa rohkem töökohti, et võlakoorem väheneks, siis me kindlasti oleksime tasakaalustatam, tasakaalustumas olukorras. ja loomulikult konkurentsivõime suurendamine kon-, on üks peamiseid eesmärke selleks, et majanduskasvu suurendada ja inimeste elu parandada, see on väga oluline, sellepärast et täna on tööpuuduse määrad täiesti vastuvõetamatud. ja seega me täiesti selgelt kõik lisamanööverdamisruumi pühendama just nimelt meie konkurentsivõime suurendamisele, töökohtade loomisele see oleks kindlasti pikemas perspektiivis kõige parem variant. jah ma teeksin siin ühe hüpoteesi seoses selle võrdsusega. Euroopa Liit ja Eurotsooni riik jäävad tasakaalu, eh, sellepärast et eh, üldiselt eh, nad ilmselt järgivad sama mentaliteeti, mida nad on jälginud ärast, pärast teist maailmasõda kõik koos, keskendudes tasakaalule ja me oleme praegu pidevalt olnud tasakaalu öö, lävel. samas aga pikaajalise strate-, strateegilistest eesmärgidest rääkides, demograafiline olukord täna Euroopas on selline, et äh, on ilmselt Öö, äh, äh, oleks ilmselt öö, jooksevkonto ülejääk parem variant kui puudujääk. praegu on jah liikmesriike, kellel on väga tõsiseid puudujääke, aga ei ole mõistlik kindlasti mitte arvestada sellega, kui me üritame oma pensionisüsteeme siis järgnevatel aastatel kohandada. Teie teine küsimus, vastan sellele väga lühidalt. eurotsooni puhul on tegemist tsooniga, kus rahapoliitika on öö, äh, äh, väga kindlatel alustel, mul on väga hea meel siin tõdeda, et me oleme viimased kaksteist aastat oma kodanikele suutnud tagada hindade stabiilsuse ja me oleme näinud seda paljudes liikmesriikides, et inflatsioon on jäänud alla kahe protsendi. loomulikult see on suur eelis ja võib tekkida olukordi, kus teised majanduspoliitika instrumendid, mis on täna valitsuste kätes, tuleb käivitada nii aktiivselt kui võimalik olukorra stabiilsuse säilitamiseks. ma räägin siin nii eelarvepoliitikast, struktuurireformidest ja ka märkidest, mida võiks saata kulude kohta ja loomulikult äh, see sõnum, mil, mis antakse kokkuhoiupoliitikaga, sellepärast et see kriis on meile õpetanud seda, et äh, kokkuhoi-, kokkuhoiupoliitika võib mängida väga-väga olulist rolli, seda ta seni ei ole teinud, kuid tulevikus peab kindlasti tegema. Thank you very much, I have got the GUI next got.... aitäh, Nikola Podas kuue nimel. ei, Jürgen. jaa, tänke schön. jah, suur tänu, suur tänu, et tulite siia meile aru andma. härra Trichet, te ikka ja rää-, jälle räägite avaliku sektori usaldusväärsusest, jah, see on tõesti vajalik, olen selles ka veendunud ja eelnevalt äh, tõstatasin mina juba selle võlakoorma küsimuse, tegemist on probleemiga, mille juured on tegelikult pangandus- ja finantskriisis, et tegemist ei ole mitte avaliku sektori usaldusväärsuse küsimusega, moraalse ohuriski küsimus on siiski pankade probleemiks ja te peaksite siin nägema pigem panku patuoinastena. ma arvan, et me peaksime seda palju selgemalt välja tooma kui see, mida teie siiamaani olete teinud, et tegemist on siiski pankade usaldusväärsusega. avalik sektor on siiamaani olnud pigem just kindla käena abistamas kriisist väljatulemisel ja see toob mind ka juba teise kommentaari, teise küsimuse juurde, eurovõlakirjad ma saan aru sellest, mida teie ütlete, sest te vaatate seda oma vaatenurgast, aga kas ei oleks äh, võlgades riikide jaoks palju suuremaks abiks see, kui neil oleks võimalik eurovõlakirjade kaudu oma võlgasid tagasi maksta, et niimoodi oleks võimalik tagada nendele riikidele, Kreekale, Hispaaniale, Portugalile ka madalamaid intressimäärasid ja et äkki selline lähenemine oleks palju mõistlikum kui see, mida me praegu teeme. ja kui me vaatame nüüd Jaapanisse, siis me tegelikult ei tea, mis mis meid finantsturgudel ootab, sellepärast et äh, Jaapanis toimuv võib veel ka intressimäärad tõesti lakke lüüa. nii et tõesti, võib-olla me peaksime natukene seda suhtumist muutma, aitäh! suur aitäh! ma kindlasti olen nõus sellega, mis te ütlesite finantssektori kohta. me oleme aru saanud, et see sektor on nii äh, õrn, nii vastuvõtlik löökidele, et see on täiesti vastuvõetamatu. ja see olukord äh, on ju sundinud kõiki riike, kõikide riikide avalikke sektoreid äh, tõsiselt pingutama, vältimaks seda, mis oleks võinud kujuneda kõige hullemaks kriisiks pärast esimest, mitte teist maailmasõda. ehk siis veel, veel hullemaks kriisiks ja seetõttu me peamegi tõesti õppima juhtunust. see, mida ma ütlesin, kehtib kõigi arenenud majanduste kohta, aga samas on need majandused siiski erinevad, nii et kui me hakkame vaatama riike eraldi, siis me näeme, et on riike, mis on oma pangasektori raskuste tõttu ähm, sattunud tõsistesse probleemidesse, kuid on ka selliseid riike, mille probleemid on tulenenud halvast fiskaalpoliitikast, mitte nii väga pangandussektori probleemidest ja loomulikult kehtib see ka teiste maailmasade ja teiste riikide kohta ja meie peame mõlemas äh, dimensioonis tegema, mida me suudame. Teil on täiesti õigus, kui te nõuate, et me panganduses äh, tugevamat tööd teeksime. aga meil tuleb ka fiskaalmõõtmega tööd teha ja edaspidi olla fiskaalpoliitikas ettevaatlikumad. meil on õnnestunud vältida katastroofi, mis tõesti oleks võinud tekkida, sest riigid, riigijuhid suutsid võtta kriisi ajal vastutuse. ja juhul, kui nad ei oleks suutnud seda võtta, kui neil ei oleks olnud võimalik seda võtta, siis oleks katastroof, palju suurem katastroof olnud vältimatu, kuid tulevikus ei äh, saa ju välistada uusi väga raskeid katsumusi ja seetõttu tuleb meil kriisist õppida nii palju kui võimalik. ma räägin siinkohal Euroopa õppetundidest, kuid tegelikult äh, kogu maailmast kõik riigid peavad teadma, kas ja mida nad suudavad kriisi ajal teha, selline vastutuse võtmine ja vastutusvõime olemasolu on väga oluline. Euroopa võlakirjade kohta olen ma eelnevalt juba öelnud, miks minu meelest praegu, meie meelest praegu ei ole mõistlik neid kasutusele võtta. ma aktsepteerin äh, teie argumente. kuid äh, ütlen, et me oleme kaalunud erinevaid argumente ja ei leia ähm, neis äh, sellist tasakaalu, mis meile meeldiks. aitäh, Berghardt, Rahvapartei fraktsioon. <clears throat> suur tänu, proua esimees. mul on kaks küsimust. kõigepealt Jaapan viimased sekkumised tuletusinstrumentidel peaksid eh, praegu aitama ja toetama Jaapani majandust. samal ajal aga eelmisel nädalal reedel Keskpank nägi ette terve suurte summade pumpamise finantsturgudele, toetamaks finantsturgusid nii et tahtsingi küsida, kas pangandussüsteem ei satu nüüd uuesti surve alla selle tõttu, mis on toimunud praegu ja kas Jaapani majanduse äralangemine kuidagi mõjutab maailma majandust? me ei tohi ära unustada seda, et erinevad majandused on ju omavahel seotud ja see kõik võib üksteist mõjutada. ja veel üks küsimus, teie ametiaeg, härra president, lõpeb kahjuks oktoobrikuus äh, ma arvan, et mõned kolleegid jagavad minu arvamust, kui ma ütlen kahjuks. samal ajal aga mõeldes, kui palju on meil veel probleeme, tahaksin teada, millises, millistele küsimustele soovite teie isiklikult keskenduda järgnevatel kuudel, kui te olete selles ametis? mida te soovite saavutada selleks, et teie järelkäija ei saaks mitte ainult nii-öelda korda tehtud maja teilt äh, üle võtta, ja et, et arvestades ka seda, et see toimub oktoobrikuus, et siis ka küte töötaks ja, ja katus läbi ei tilguks. suur aitäh! Jaapani kohta kõigepealt. Te olete viimase nädala jooksul ise näinud, et et äh, keskpanga juhid ja äh, riikide liidrid G7-s on leidnud konsensuse, et äh, me kõik soovime ühiselt väljendada oma tahet et me oleme ühel meelel kõikuvate valuutade äh, suhtes ja püüame leida Jaapani jaoks parimat võimalikku lahendust antud tingimustes. ma ei hakka praegu pikemalt rääkima sellest, millise, äh, milliseks me hindame praegu Jaapanis äh, tekkinud finantsmõju, me kahtlemata jälgime kõiki sündmusi ja seda, mismoodi Jaapani katastroof mõjutab Jaapani majandust ja ka seda, mismoodi Jaapani katastroof mõjutab Jaapani tähtsamaid äh, partnereid. meil on olemas teatud näited. ja me peame veel ootama, et otsustada, milliseks me lõppkokkuvõttes selle olukorra hindame. on selge, et see katastroof on inimkonna seisukohast, Jaapani elanikkonna seisukohast kohutav ja tavaline äh, profiil, mis tekib pärast sellist suurõnnetust, on see, et kõigepealt äh, äh, kahaneb tegevus sellesama katastroofi tõttu, siis võtab riik või piirkond vastu abi ja mõne aja pärast algab ülesehitustöö. ja siis ka taastub normaalne majandustegevus Äh, kuid tegemist on olukorraga, kus väga raske on leida sobivat tasakaalu ja seda, millele, kuidas seda abi anda tuleb. kuid me äh, jälgime Jaapani olukorda ja jälgime muidugi äh, ka tuumaõnnetuse potentsiaali, mis tegelikult ei puuduta ju mitte ainult Jaapanit, vaid kogu maailma. kogu maailma huvi on koondunud Jaapanile ju just nimelt tuumaohu tõttu. ja teise küsimuse kohta ütleksin ma seda, et aeg-ajalt minu käest ikka küsitakse, et kas täna, tänane päev, kas praegune ajastu on erakordselt suurte nõudmistega, ma arvan, et tegelikult mitte. kõik äh, olukorrad, kõik äh, ajastud on äh, ju tegelikult meile esi-, erinevaid väljakutseid Ehm, esitavad näiteks eh, interneti levik eh, massidesse, eh, kaksiktornide rünnak aastal kaks tuhat üks, siis majanduskriis ja finantskriis ja seetõttu ei saa tegelikult väita, et kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda aasta kriis oleks midagi väga erilist, selliseid perioode on olnud ka enne, kuid loomulikult on see raske aeg Äh, need viimased aastad on olnud rasked ja seetõttu äh, mina ja minu kolleegid äh, juhatuses, keda, tegevnõukogus, keda on kokku kuus, on pingutanud, see on loomulik, et meie Euroopa Keskpangas teeme tööd ja et mina ja minu kuus kolleegi kogu aeg kohtume ja püüame võimalikult hästi täita oma ülesandeid sellel raskel ajastul, kus me praegu elame kuid kõikide Euroopa institutsioonide jaoks äh, esitab äh, praegune ajastu väga suuri väljakutseid. Te palute mul keskenduda ühele asjale, sellisel juhul ma ütlen, et juhul, kui meil on võimalik läbi suruda see suur muudatus, mida te ise praegu arutate seoses Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigiga ja sellega, kuidas Euroopa Liitu edaspidi juhtida. kui te selle edu saavutate, siis kindlasti on sellest kasu meile kõigile ka pikemas tulevikus aitäh ja nüüd Edward sotsiaaldemokraatide nimel. A very short question. Äh, minul on äh, väga lühike küsimus. härra Trichet, kas teie institutsioonile meeldib see, kuidas Euroopa valitsused äh, praegu aitavad täiesti maksejõuetuks muutunud panku, näiteks Anglo-Iiri panku? kas te oskate midagi soovitada neile riikidele või neile pankadele tuleviku tarbeks, et sellised olukorrad enam ei eh, korduks? ma ütleksin, et, ma ütleksin, et eh, kui me vaatame keskpikas eh, perspektiivis tulevikku, siis tegelikult me ju teemegi praegu plaane. me teeme neid globaalsel tasandil, finantsstabiilsusnõukogu läbi ja teeme seda ka Euroopa tasandil me püüame välja töötada koordineeritud kontseptsiooni, mis kehtiks kõikjal eh, üle kogu maailma, nii Euroopas kui USA-s, ning muidugi me keskendume ka eraldi Euroopa arengule. ja mis puudutab seda erilist vastutust, mis on Iiri valitsusel koostöös Rahvusvahelise Valuutafondi komisjoni ja Euroopa Keskpangaga, siis mul ei ole mingit, mingit eraldi kommentaari, aitäh aitäh ja Ramon Alde nimel. suur aitäh teile, proua esinaine, härra Trichet. Hispaanias kestab äh, majanduskriis edasi. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimesel äh, kahel kuul ei ole ähm, majanduskasvu olnud äh, ning tööhõive pole suurenenud hoolimata eelmist, eelmise aasta reformidest seetõttu ma tahaksin küsida, kas see puudutab, kas teie arvates puudutab see kuidagi Eurotsooni seisu üldiselt, teiseks, kas on kindel, et Euroopa Keskpank tõstab intresse järgmisel kuul, mis oleks Hispaania majandusele väga kahjulik, ning kolmandaks, Hispaania vajab sel aastal umbes kahtekümmet ühte miljardit eurot, eurot. kas Euroopa Keskpank on mõelnud sellele, kuidas aidata Hispaania regioone, juhul kui see on vajalik, aitäh? Äh, suur aitäh teile küsimuse eest. minu käest küsitakse tihti, kuidas on võimalik juhtida Euroopa Keskpanka äh, kuidas on meil võimalik juhtida Eurotsooni, kus on Saksamaa ja Hispaania ja veel mõned teised riigid. kus äh, ma-, majanduskasv äh, ei ole just kõige parem. ja tegelikult äh, on minu käest küsitud ju ka täpselt vastupidist, kuidas on võimalik juhtida ühisvaluutatsooni, kus Saksamaa on nii-öelda ühes otsas ja Hispaania teises otsas. ja mina ütleksin mõlemale küsimusele vastuseks seda, et kui on tarvis eh, rinda pista äärmiselt eh, suure majandusalaga, kus on siis eh, umbes kolmsada miljonit inimest, siis on selge, et see ala koosneb erinevatest riikidest, kus elavad väga erinevad rahvad, kelle olukord loomulikult on erinev, selleks on mitmeid põhjuseid. Saksamaa ja Hispaania on nii-öelda kaalukeele erinevates otstes ja seda me oleme ju näinud ka mitmeid aastaid varem ja selline, selline kõikumine esineb ka teisel pool Atlandi ookeani. nii et äh, lubage mul siis siinkohal öelda, et paratamatult on äh, majandusruum, mida me siin äh, käsitleme, hiiglasuur ja mul on väga hea meel, et Saksamaa on suutnud endaga tööd teha, taastada konkurentsivõime ja Äh, saavutada nüüd ka suurepärase majanduskasvu, mida me äh, vaatame, see on, äh, mida me kõrvalt näeme, see on suurepärane, aga teisest küljest on meil Hispaania, kes muidugi on varem ka Eurotsooni kasvu panustanud, kuid praegu on Hispaania kohta tähtis märkida seda, et Hispaania on teinud teatud otsuseid selleks, et oma riigi olukorda parandada ja need ähm, teed, mis Hispaania on valinud, ei ole kerged valikud ja need ilmselt ei vii ka kohese äh, kasuni ja võib-olla ei saa isegi esmapilgul öelda, et need on üldse õiged teed. mis puudutab meie rahanduspoliitikat, siis ma juba ütlesin, et mul ei ole midagi lisada sellele, mida ma käesoleva kuu alguses ütlesin. kuid lubage mul üle korrata seda, et meil on vaja äh, Eurotsoonis taastada hinnastabiilsus üks koma üheksakümmend seitse äh, protsenti on äh, äh, euroala praegune inflatsioon, nagu ma juba märkisin, ja on väga oluline saavutada oma hinnastabiilsuse eesmärk, see tuleb saavutada, sest just seda meilt ju oodatakse. mitte ainult sellepärast, et alusleping nõuab stabiilsuse saavutamist, vaid ka sellepärast, et kõikidele kodanikele on see oluline ja eriti oluline on see neile, kes on kõige vaesemad ja kõige haavatavamas olukorras ja seetõttu peame me paratamatult tegema otsuseid, mis toovad kaasa hinnastabiilsuse. ja neil otsustel on tähtis mõju. sest kogu Euroopa äh, elab äh, selle najal, millised on reaalsed intressimäärad, mida me ootame järgmistest aastatest ja kui meil on äh, ootus, et inflatsioon suureneb järsult, siis tõusevad automaatselt ka äh, intressimäärad turul nii keskpikas kui pikas perspektiivis, kuid seda meist keegi ei taha. ja seetõttu on oluline inflatsiooni eh, hoida kontrolli all. kuid mis puudutab Hispaania väljaostmist, Hispaania regioonide abistamist, eh, siis selle kohta mul ei ole mitte midagi öelda. mina mõistsin küsimust nii, et te rääkisite kohalikest omavalitsustest. vastus on loomulikult ei, me ei näe kindlasti mitte ette mingit eh, sellist tegevust, aitäh. aitäh. ECR-i nimel Täak suur aitäh, et mulle sõna andsite. härra president, kui Euroopa Ülemkogu kiidab heaks otsuse, mis eelmisel aastal tehti, siis on Euroopa väljaostufondil õigus turules, turul sekkuda, kuid samas ei ole siiski õigus osta, õigust osta võlakirju. ja teine, teine küsimus on see, et Euroopa Keskpank toetab seda äh, otsust teine küsimus puudutab lühiajalisi laene neile riikidele, kelle likviidsus, kelle, ähm, kelle jaoks on likviidsed vahendid äh, ajutiselt kättesaamatud. mida teie arvate väljaostufondist ja sellest nii-öelda eelotsusest, mis on juba tehtud või eelkokkuleppest, aitäh! aitäh nende küsimuste eest! nagu te mäletate, leidis Euroopa Keskpanga nõukogu et äh, see fond, mis meil praegu on olemas ja fond, äh, mida kavatsetakse luua, peab toimima tõhusamalt. me ütlesime, et seal peab olema rohkem raha ja samuti peab äh, ta olema tõhusam, ehk siis tuleb parandada nii kvantiteeti kui kvaliteeti. kvantiteedi kohta ütleksin ma seda, et see, mida praegu on otsustatud meie meelest äh, äh, on kooskõlas sellega, mida on otsustatud äh, tänase Euroopa Stabiilsusfondi kohta ja ka tulevaste plaanide kohta, ühesõnaga viissada miljardit eurot meie arvates on teostatav ja ma ütlen selle julgelt välja. paindlikkuse kohta ütleksin, et selles uues otsuses on paindlikkuse element ja teie ise ju mainisite samuti äh, paindlikkuse elementi. teisesel äh, turul aga seda äh, praegu ei ole, meie ei ole seda tegelikult ka soovitanud. aitäh! Jose Manuel Rahvapartei fraktsiooni nimel mil, mil excusas por el retraso debido al avión. suur tänu, proua esimees, ma vabandan, et jäin hiljaks, seda sellepärast, et minu lennuk jäi hiljaks, nii et ma tõesti tahtsin õigel ajal siin kohal olla. nüüd, mis puudutab seda alalist stabiilsusmehhanismi, kantsler Merkel novembrikuus G kahekümne kohtumisel ütles, et erainvestorid peaksid kandma vähemalt osa pankade äh, päästmise kuludest. Kuu enne seda oli Keskpanga president öelnud, et see võib endaga kaasa tuua turgude ebakindluse ja üleüldiselt väga raske olukorra. pärast seda öeldi, et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast tuleb igal üksikjuhul kontrollida, kas on võimalik erasektorit kaasata ja et tuleks arvestada Maailma Valuutafondi poliitikaga praeguseni on minule sarnastest juhtumitest teada ainult Argentiina ja seda kahe tuhande neljandal aastal ning Argentiina probleem on siiamaani lahendatud ja toona oli olukord parem kui eh, siis, kui proua Merkel oma avalduse tegi, nii et ma tahaksin nüüd teada, mis on teil selle vastu, et erainvestorid, erasektor kaasatakse laenude tagasimaksesse? Uh, mulle tundub, et uh kõik valitsused on vastu võtnud äh, teksti, mis eelmisel aastal, kahekümne kaheksandal novembril ka avalikustati ja siin on väga selgelt öeldud, et eurooplased järgivad äh, rahvusvahelise valuutafondi reegleid selles konkreetses küsimuses. jään nende sõnade juurde. ja muuseas, need leidsid taas kinnitust riigi- ja valitsusjuhtide poolt nende hiljutisel kohtumisel. ja muuseas, nad isegi lisana avalikustasid äh, selle äh, seisukoha ja minu meelest on see väga oluline ja ise ütlesin äh, Keskpanga juhtivnõukogu nimel, et äh, see selgitus, mille riigijuhid andsid, oli väga tähtis, sellepärast et see viitab konkreetselt sellele, et Euroopas on samad reeglid, mis ülejäänud maailmas äh, ja see muidugi ei ole mitte vähetähtis. arvestades ülemaailmse tasandit. suur tänu! sotsialistide ja demokraatide nimel Liam. suur tänu. Eh, Ühendriikide ja Inglise keskpangad on eh, suhteliselt eh, hästi varunud endale varusid talveks, nagu öeldi, sellepärast et nad läbisid väga tõsised kokkuhoiuplaanid. aga Euroopa Keskpank ei luba selliseid asju samas aga olete te teistel, teisestel turgudel ostnud riigivõlgu üles. mõni nädal tagasi Euroopa Keskpank lõpetas Kreeka riigivõla e, kirjade ostmise ning e, kohe tõusis ka intress viieteist protsendini Kreeka jaoks. kas siin me ei näe e, teatud kausaatilist äh, tulemust. Äh, Kreeka olukord on ju praegu nii tõsine, et äh, te lihtsalt ei näe ette Kreeka võla ümberstruktureerimist. nagu te teate, ütleb Keskpanga president, et Euroopa Keskpangas on väga selge doktriin, nimelt äh, nii karmilt kui võimalik eristada omavahel rahapoliitika meetmed, need nimetatud standardid ja intressimäärad, mis äh, määratakse selleks, et tagada hindade stabiilsus keskpikas perspektiivis vastavalt aluslepingutele ja sellele, mida meilt nõuavad meie kodanikud. ja lisaks sellele siis äh, meetodid, mida nimetatakse mittestandardseteks meetoditeks, need on kasutusele võetud äh, pärast seda, kui kriis tabas tõsiselt mõningaid turge ja viis osadel turgudel siis tõsiste häireteni ja äh, anomaaliateni. ja nende mittestandardsete meetodite seas, mille me oleme kasutusele võtnud, on äh, ette nähtud fikseeritud hinnaga äh, laenu andmine lik-, likviidsuse tagamiseks, äh, me rahastame äh, pankasid, äh, need, see meetod on nüüd juba tühistatud ning lisaks sellele on siis praegu see programm, mida me nimetame SMP programmiks, millele te ka viitasite. kõik need ebastandardsed meetodid on suunatud igal juhul sellele, et meil oleks võimalik tagada meie rahapoliitika parem rakendamine. me elame täna sellistes oludes, mis on äh, väga keerulised turgude toimimise jaoks ja sellepärast me hoidsime ka alal, nii nagu ma avasõnades ütlesin, selle, et järgmisel äh, trimestril need äh, ebastandardsed meetmed jäävad alles ja samamoodi siis äh, kavatseme rakendada neid ka edaspidi. ja nagu ma ütlesin, eesmärgiks on siis taastada nii palju, kui see on võimalik äh, praegustes oludes an-, anomaalsetes olukordades äh, rahapoliitika äh, rakendamine. suur tänu, härra Trichet, järgmisena jällegi Rahvapartei ja Roodi Kratsa suur tänu, proua esimees! mina tahtsin esitada küsimuse eurovõlakirjade kohta esialgu, aga te andsite juba väga selged vastused nende kohta ja rääkisite tegelikult ka sellest toetusmehhanismist ja eurovõlakirjade suhtest. Äh, seetõttu tekkis mul nüüd üks uus küsimus, nimelt see Europakt või see Eurokokkulepe nii palju, kui meie sellest oleme nüüd kuulnud, kas teie arvates luuakse sellega lisandväärtust majandusjuhtimise paketile ja intressid ju tõusevad nüüd praegu ning äh, nüüd on tehtud uuringuid, mis, mis ütlevad, et võib-olla Euroopa majandus ei taastu siiski. On the first point I would say this is work in progress of course. kõigepealt äh, me siin tõesti teeme veel seda tööd ja terve rida edusamme on juba tehtud, ka päris hiljuti. siin on toimunud mitmed äh, kohtumised, kus on olnud kõik kakskümmend seitse liikmesriiki või seitseteist liikmesriiki ja parlament on tõesti kaasatud ka majandusjuhtimise pakti väljatöötamisse. nii et ma kordaksin veel kord, et me te-, tõesti sõltume ka teie tööst ja teie mõjust, me, teie mõjujõust, nagu ka teiste Euroopa Liidu institutsioonide mõjujõust selle töö tegemisel. teine kommentaar meie peame ise tagama hinnastabiilsust, äh, seda kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, see on väga tähtis ülesanne, mida me täitsime minevikus ja kavatseme teha ka tulevikus ning see on eeltingimus jätkusuutlikuks arenguks ja ka töökohtade jätkusuutlikuks tagamiseks ja meie usaldusväärsuse tagamiseks, kui me ei suuda hinnastabiilsust tagada, siis me näeme, et majanduse olukord euroalal halveneb. nii et me arvame, et kui me tagame hinnastabiilsuse, siis me ei takista ei majanduskasvu ega ka töökohtade loomist Äh, ja täidame sellega ka ühe tähtsa tingimuse majanduse jätkusuutlikuks arenguks. suur tänu ja nüüd jälle sotsiaaldemokraadid ja äh, Edward Kikluna uh.. Äh, härra Trichet, hetkel on meil riike, kes on tõsistes võlgades ja ohustavad euro stabiilsust, kuid üritavad anda endast kõik selleks, et mitte kutsuda appi see ajutine stabiilsusfond aga mis siis, kui me natukene teistmoodi sellele läheneme ja vaatame alalist äh, stabiilsusmehhanismi? ja kui tekib siis olukord, kus äh, riigid tõesti tõsistes kriisioludes peaksid seda mm, vahendit nagu kasutama, kuid samas nad ei ohusta euro stabiilsust, sellepärast et nad on väga tillukesed. kas äh, nad sellisel juhul peaksid sellest alalisest mehhanismist abi saama, kuigi nad tegelikult sellesse panustanud ise väga vähe? kõigepealt ma ütleksin nii palju, et see on otsus, mis äh, langetatakse vastavates äh, otsuse langetuskogudes ja meie, Euroopa Keskpank, äh, ei ole üks nendest kogudest. kõigepealt, see on esimene märkus. teiseks, minu meelest terve Euroopa tegelikult on üles ehitatud ju sellele põhimõttele, et kõiki liikmesriike koheldakse võrdselt, olenemata nende suurusest. see kehtib äh, kõikide äh, reeglite puhul, ei äh, tehta vahet suurte, keskmiste ja väga väikeste vahel. ja see on väga oluline. me oleme ju näinud seda, et mõni liikmesriik võib olla tõesti väga tillu, aga väga hästi äh, Äh, tegutseda. võib-olla mitte alati äh, otseselt euro jaoks, aga stabiilsuse jaoks kokkuvõttes. nii et ma teeksin suure vahe siinkohal euro kui sellise vahel, mis valuutana äh, on saanud garantiid ka selles osas, et hinnastabiilsus viimase kaheteistkümne aasta jooksul on olnud märkimisväärne, stabiilsemad on olnud hinnad kui viimase viiekümne aasta jooksul ja veel lisaks sellele Eurotsoon ühtse piirkonnana mängib omab täna praegu selliseid olusid, mis on oluliselt paremad ka eelarvete osas kui paljudes teistes arenenud majandustes. nii et ma rõhutaksin kindlasti seda, et finantsstabiilsuse kontekstis Eurotsoonis laiemalt kõik äh, erinevad riigid, isegi kõige väiksemad, mõjutavad seda stabiilsust, aga reegel on reegel. ja minu meelest on väga oluline see, et kõik riigid peaksid olema võrdsed euro mõttes. suur tänu ja Rahvapartei nimel saab sõna Astrid Lulling. suur tänu, proua esinaine äh,. härra president meil oli võimalus äh, siin täna rääkida finantstehingu maksuvõimalustest äh, ja, ja sellest, et see kehtestatakse ainult Euroopa tasandil. Äh, meie koda ometigi ju toetas seda meedet, ootamata ära mõjuhinnang ja seda, et millist mõju tänased sündmused võivad sellele kõigele omada, aga äh, ma tahaksin äh, natukene täpsemalt äh, rääkida sellest, et mida täpselt tähendaks taolise maksu sissetoomine Euroopa jaoks, kui see tuuakse sisse ainult Euroopas või ainult Eurotsooni tasandil. kas finantsturud täna toimivad tõesti niimoodi, et kas ei toimi turud täna mitte nii, et isegi väike maks, äh, ma ei tea seal, seal null koma null viis protsenti võiks tuua kaasa äh, ettevõtluse üleviimise mujale ja et Euroopa jääks siin tõsiselt kaotajaks. ja kui teil oleks välja pakkuda mõni teine öö, äh, ettepanek solidaarsuse tagamiseks, ma panin siin kirja, et te oma avasõnades tervitasite tõsiasja, et komisjon äh, kaalub äh, pangamaksude sissetoomist. Neid ju ometigi erinevates liikmesriikides on üsna palju. miks äh, te toetate sellist uue pangandusmaksu sissetoomist? sest et te tegelikult väga täpselt ei vastanud proua Kratsa küsimusele Europakti kohta, mis äh, reedel, üheteistkümnendal märtsil vastu võeti. Äh, Saksamaa ja Prantsusmaa kiival soovitusel selleks, et äh, esile kutsuda majandusreformid meie kojas viieteistkümnendal märtsil Eurogrupi juht et äh, Jean-Claude äh, Juncker ütles, et äh, see ei tooks absoluutselt mitte mingist lisaväärtust kaasa ja et tegelikult ju pangamaksud on juba sisse viidud. nii et mis te arvate sellest paktist, härra president? kas äh, palju kära, vähe villa või, või mis siin siis täpselt ikkagi on, kas see on mingisugune võimuvõitlus äh, Äh, valitsusjuhtide vahel, eriti nende poolt, kes ei istu praegu keskloožis. aga kui ma nüüd õigesti aru sain, siis te tegelikult ei arva, et me peaksime praegu keskenduma me peaksime keskenduma peamisele eesmärgile meie ka arvame, et see six-pack ehk teisisõnu see komisjoni kuus ettepanekut öö, äh, oleks kõige mõistlikum lähenemine. meile te võite igal juhul loota, kui te olete sellise ettepaneku, kui ma teist nüüd õigesti aru saanud, siis, siis meie teid toetame. Astrid, sa nüüd rääkisid kolm minutit ja nelikümmend sekundit. ma lihtsalt mõtlesin, et ma ütlen seda kõigile teistele. härra Trichet suur tänu! suur tänu, proua esinaine! ma üritan vastata nii kiirelt kui võimalik finantstehingu maksu kohta kõigepealt. ma olen äh, valmis kinnitama, et meie seisukoht on, et kui selline maks äh, juurutatakse, siis äh, peaks seda tegema maailma tasandil vastasel juhul tekitab see finantstehingute osas ebavõrdsuse nende tehingute vahel, mis äh, tehakse Euroopas ja mis tehakse mujal maailmas ja mitte ainult Ühendriikides, vaid ka näiteks Aasias ja tärkavate majandustega riikides, nagu ka teistes arenguriikides. nii et probleem on selge. me oleme minu meelest täiesti õigustatult nõudnud võrdsete võimaluste kehtestamist kõikide ettevaatusmeetmete ja teiste meetmete osas, et neid rakendatakse ülemaailmsel tasandil ja loomulikult äh, see on täiesti normaalne, äh, sellepärast et ka rahvusvahelisel tasandil tahetakse ju võrdsed mängureeglid tagada kõigile. ja nüüd üldisemalt, äh, millega ma kindlasti ei tahaks kuidagi äh, Äh, nii-öelda hinnata seda maksu kui ennast, sellel on kindlasti väga palju positiivseid argumente. nüüd teine küsimus või märkus, mille te tegite. meie oleme seisukohal, et äh, hea oleks, kui tasud, äh, mida osad liikmesriigid ette näevad ja mitte kõik muuseas, siin on meil suhtumises erinevused erinevate riikide vahel kuid komisjoni mõte, mille kohaselt need pangandustasud võiksid siis ras-, rahastada eh, nende nii-öelda väljaaitamist eh, kriisiolukorras, tunduvad meile oleva mõistlikud. nüüd Europakt. mina arvan, et eh, see Europakt on võtnud täiesti õige suuna, on väga palju asju selles paktis, mis on, on, on väga mõistlikult, mõistlikud, mõistlikud ja öö, näevad ette konkreetseid samme, neid samme, mida me oleme ka mei-, mida oleme ka meie välja pakkunud. lisaks sellele on aga selles paktis teatav valitsustevaheline element, mida me tahaksime siiski majandusjuhtimise teksti tõlgendada, nii nagu te ütlesite, Europakti puhul on üsna mitu sellist elementi mida me peame täiesti rakendatavateks ja vajalikeks selleks, et tagada Euroopa institutsioonide normaalne toimimine. ja võib-olla sellest sõltub ka euro toimimine, võib-olla teie toote sisse uusi elemente. niisiis. Eurobakt on positiivne, läheb õiges suunas kuid see peab olema nii palju kui võimalik integreeritud Euroopa institutsioonide normaalsesse toimimisse uh,. Thank you very much um.... aitäh. nüüd Rahvapartei fraktsioon. härra Nitras lugupeetud äh, proua esinaine, suur aitäh võimaluse eest rääkida, vabandust, et mul alguses ei olnud mikrofoni. juba mitu äh, kuud on olemas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja võttes arvesse ka seda, et äh, see nõukogu ei tööta avalikult, et selle töö on konfidentsiaalne, tahaksin ma teie käest küsida ma tahaksin teie käest küsida potentsiaalsete ohtude või riskide kohta Euroopa Parlamendis ja Euroopa institutsioonides. nimelt oleme me juba mitu kuud töötanud selle nimel, et kontrollida liikmesriikide eelarve puudujääke, kuid paljud Euroopa Parlamendi liikmed ütlevad, et see on kahjuks alles algus ja et tegelikuks probleemiks võib osutuda hoopis äh, kodumajapidamiste äh, võlakoormus sest äh, liikmesriikide endi võlad on isegi suured, kuigi need on väga erinevad ja ka poliitika, mille abil toime tulla, on erinev. aga teiseks on võlad ka elanikkonnal. mõned valitsused püüavad neid aidata, teised toimivad teisiti ja ma tahaksin küsida, mis teie sellest arvate ja samuti tahaksin küsida ülemäärase eelarve puudujäägi kohta. neljas Euroopa Liidu liikmesriigis viidi läbi eksperiment, kus püüti välja arvutada sõltumatute pensionifondide eh, mahtu, kuid see eksperiment kukkus läbi, sellepärast et liikmesriigid jõudsid järelduse, järeldusele, et äh, kui see raha tõesti kasutusele võetakse, siis äh, eelarve puudujäägi probleem laheneks, aitäh. Äh, suur aitäh selle küsimuse eest. ma kardan, et sellele on natuke raske vastata, sest esimene küsimus on tegelikult on tegelikult ju määratud hoopis Euroopa süsteemsete riskide äh, nõukogule ja ma juba alguses ütlesin, et mina ei saa nende nimel kõnelda. Äh, jah, mina jälle ütlesin, et minu komisjon võib äh, käituda probleemselt. kuid tegelikult on ju nii, et meil tuleb ka eraldi äh, kuulamine, Euroopa ris-, äh, süsteemsete riskide nõukogu kuulamine ja seal oleks sellest kohasem rääkida ning peale selle öeldakse lepingus ka väga selgelt, et äh, me ei ole üks ja sama. ja seetõttu on ka minu rollid erinevad. praegu ma räägin Euroopa Keskpanga juhtnõukogu nimel ja seetõttu ma palun teilt luba asetada teie esimene küsimus sulgudesse ma olen kahtlemata avalikult valmis kuulamisel äh, vastama küsimustele ja peale selle minuga saab rääkida ka konfidentsiaalselt, kui minuga ühendust võetakse ja küsitakse küsimusi, ehk siis teie komisjoni esinaine saab minuga võtta ühendust ja asjakohasel moel minu käest küsida, mis teid huvitab. aga ma lähen siis nüüd teise küsimuse juurde, sest äh, te küsisite ka pensionifondide kohta tegemist on väga olulise küsimusega. Äh, te rääkisite sellest, et tehti arvutused pensionifondide mahu kohta ja te teate ka, et äh, me oleme püüdnud äh, vaadata, milliseid parimaid lahendusi leitakse. pensionifondide küsimus on keeruline ja ka Eurostati vastav arvutus oli keeruline meil ei ole selles valdkonnas mingit erilist vastutust, aga ometi, ometi on äh, ka meil äh, mingid eeldused, me eeldame, e-, et äh, igasugused kohaldamismeetodid, mida siin kasutatakse, ei vii ühtegi riiki selleni, et ta täielikult loobub äh, E-, erasektori poolt rahastatud e, e, pensionisüsteemist, sellepärast et see tooks kaasa soovimatuid tagajärgi ja põhiliselt seda soovib Euroopa Keskpank rahut-, rõhutada, aitäh! aitäh ka teile! nüüd siis Markus endiselt Rahvapartei fraktsiooni nimel jah, suur tänu, härra president, üritan teha hästi lühidalt ja rääkida teiega kui, ainult kui keskpanga juhiga ma tahaksin tagasi tulla stabiilsusmehhanismi juurde, te rääkisite siin juba erinevatest külgedest ja ma mäletan väga hästi, et ühel viimastest kuulamistest siin kojas rääkisime me ka Euroopa Keskpanga ülesannet, mis peaks olema näiteks ka võlakirjade roll järelturul. nüüd te rääkisite, et stabiilsusmehhanismi meha- äh,, stabiilsusmehhanismi peaks kasutatama ka esmasturul ja tahaksingi nüüd teada, kas esmasturul nende meetmete kasutamine ka rikub seda reeglit, mille puhul me oleme keelanud ära rahasüstid, aitäh! muidugi, muidugi me teeme seda usaldusväärsel moel vastavuses aluslepinguga ja nii palju, kui mina tean, on Euroopa Keskpanga juristid ja ka nõukogu juristid ja komisjoni juristid jõudnud sellisele järeldusele me teeme seda ise selleks, et aidata uuesti jalule oma rahanduspoliitika ülekandemehhanism et see muutuks uuesti elujõuliseks, sellepärast me seda teeme ja oleme teinud. ja loomulikult on see ka lepinguga vastavuses. ja me oleme seisukohal, et stabiilsusmehhanism võiks tegelikult ka ise anda sellise eh, tulemuse, kui äh, me loome vastava järelturu lähenemisviisi. ma olen ka juba rääkinud sellest, et äh, valitsuste otsused ju põhimõtteliselt lubavad äh, tegelikult kasutada seda lähenemisviisi esmasturul, kuigi meie seda ise ei tee, aga esmasturu lähenemisviisis on valitsused põhimõtteliselt kokku leppinud, aitäh! aitäh! nüüd Elisa suur tänu, proua esimees, härra president. suur tänu selle eest, et olete täna tulnud jälle siia meie komisjoni ette. mul on teile kaks küsimust. esiteks, stabiilsusmehhanismid euroalal eh, mida saadab ju ka meie konkurentsivõime pakett mis on väga-väga kompleksne. ning nüüd tuleb meil esitada siin see küsimus riikide vahelisusest ja vastandada seda valitsuste tasandi lähenemist eh, ühenduse lähenemisele. meie siin parlamendis lähtusime ühenduse meetodist, tahaksin teada, kuidas teie suhtute sellesse küsimusse ja millist lähenemist kasutaksite. teiseks, meetmed, mida soovitatakse, on meetmed, mis on lühiajaliselt ja pigem kaitsvad kuidas te kavatsete tagada seda, et pikaajalises perspektiivis ei vähendata mitte palku, vaid suurendatakse tootlikkust? ja kuidas kavatsete seda ebatasakaalu, neid tasakaalunihkeid euroalal vähendada? Thank you, thank you very much indeed. suur tänu! esimene küsimus. Te kuulsite, ma ütlesin, et äh, institutsioonilise lähenemise puhul, kui me otsustasime, et me stabiilsusmehhanismi sisse viime, siis me palusime parlamenti, et ta toetaks ühenduse tasandil toimimist. see on midagi, mis ei tohiks ka teid üllandada, et see on ka meie seisukohaks ja et me jagame seda arvatavasti. ja sama märkus ka konkurentsivõimepaketi kohta. jah, tõesti, eesmärgid on väga head paktis ja neid tuleks äh, rakendada ka majandusjuhtimise pakti, millest teie ju nüüd ise räägite. nüüd konkurentsivõime küsimused. jällegi on väga tähtis, et kõik majandused arvestaksid täielikult sellega, et meil tuleb hinnastabiilsust tagada ja seda viisil, mis on väga selge, sest me oleme alati öelnud, et äh, meie eesmärgiks on kaks protsenti, peaaegu kaks protsenti, me peame sellest kinni ja otse loomulikult on sellel tagajärjed äh, hindadele kaasa arvatud tööjõukulud. peale selle tuleb meil tagada ka tootlikkust ja mida rohkem tootlikkus suureneb, seda rohkem on meil ka mänguruumi töökohtade loomisel ja ka majanduskasvu tagamisel. nii et see on tõesti väga tähtis mida rohkem me konkurentsivõimet parandame, seda rohkem on meil võimalik tagada ka ühtsust Euroopa Liidus ja euroalal. räägin siin üleüldistest muudatustest, sest need riigid, mille konkurentsivõime on vähenenud, nende jaoks on see samm väga tähtis sest äh, nad saavad investeerida tööhõivekuludesse, oleks äh, konkurentsivõimelisemad. ma olen siin just äh, Saksamaad näiteks toonud, sest Saksamaa on oma konkurentsivõimet suurendanud tootlikkuse suurendamise kaudu. ja seega on nüüd ka Saksamaal suurem majanduskasv ja luuakse töökohti, mis on otse loomulikult väga tähtsaks eesmärgiks just nende majanduste jaoks, kus töötuse määr on veel suur. suur tänu ja nüüd Kay Mitchell um,. Thank you, president. suur tänu, proua esinejana, suur tänu, Keskpanga president Iiri valitsus omal ajal täiesti eiras mõningaid hoiatusmärke, mille saatsid Euroopa Komisjoni esindajad ja paljud Iiri investorid investeerisid pankadesse, et oma kasu lõigata ja eh, see viis hinnainflatsioonile, kuid mitte varade hinnainflatsioonile ja ma küsisin selle kohta juba härra Trichet kaks ja pool aastat tagasi. samas Iiri maksumaksja on nüüd siis kogu selle kohustuse võtnud enda kanda või vähemalt suure osa sellest võla eest, mis ei olnud riigisektori võlg, vaid erasektori võlg Euroopa Keskpank on investeerinud Iiri pankadesse, kuid pidevalt Äh, teha, tegeletakse taasrahastamisega, kas on aeg äh, äkki selleks, et keskpangast saaks siis tõesti mitte võlaandja, vaid aktsionär? see on Iiri jaoks väga oluline hetk ja Eurotsooni jaoks väga oluline hetk. mis te sellest ettepanekust arvate? kõigepealt tuleme tagasi selle teema juurde, mida ma ütlesin, millest ma rääkisin juba varem. rahapoliitika äh, on iseenesestmõistetav iseenesestmõistetav kõikide Eurotsooni riikide jaoks. me tõstame määra, tõstsime määrasid kahe tuhande viienda aasta lõpus, selleks ja astusime see, niimoodi kümne äh, valitsuse hea nõuande vastu, meie nimelt arvasime, et hinnastabiilsuse huvides tuleb intressimäära tõsta. me keeldusime intressimäärade langetamisest aastal kahe, kaks tuhat neli, kahe tuhande neljanda aasta alguses, kus intressimäär oli kaks protsenti ja teised äh, rakendasid üheprotsendilist intressimäära, siis teised arenenud majandused ja me äh, keeldusime nende määrade alandamisest, kuigi suurte riikide riigijuhid meile sellist nõu andsid, et neid tuleks, neid intressimäärasid alandada nii et äh, võib-olla jah, intressimäärad olid liiga madalad äh, Iirimaa jaoks, aga kuid äh, need olid täiesti kohased selleks, et tagada Eurotsoonis hinna stabiilsus. ja ma ei hakka siin rohkem teemat arendama, liikmesriikide poliitikad peavad sellega muidugi arvestama ja peavad ise rakendama vajalikku survet selleks, et äh, seista vastu võimalikele raskustele oma riigis. ütleksin nii palju, et äh, Euroopa Keskpank on keskpank oma iseloomult ja meie kanname oma vastutust just nimelt sellisena, keskpangana. ja kutsume üles ka kõiki teisi institutsioone ise oma vastutuskoormat kanda. rohkem ma ei ütle. me oleme keskpank ja kogu lugu. meie põhiline kohustus on keskpangana toimida. suur tänu! suur tänu! tundub, et me oleme jõudnud äh, ajaloos ka korra ajast ette ja seega äh, küsin kõigepealt võib-olla ka ise küsimuse ja siis võib-olla veel vaga, vaba mikrofoni voor, aga minu küsimus äh, teile puudutab pankade taluvusteste me oleme sellest juba varem rääkinud ja nagu ma aru saan, tuleb muidugi eh, täna eh, saavutada tasakaal usaldusväärsuse ja läbipaistvuse vahel, konfidentsiaalsuse ja öö, eh, läbipaistvuse vahel, on neid, kes on öelnud pankadest, et kui me teaksime kõiki pankade kohta, mida on võimalik teada, siis tekiks usalduskriis aga turud äh, peavad küll teadma, et kuidas on siis äh, riigivõlaga siiski olukord, kui suur see riigivõla roll on paljudes pankades nende võlaportfellis. Äh, ja see on otseselt ometigi seotud kogu selle riigivõlakriisiga ja vajadusega selle järel, et riigid seisaks üheskoos sellele vastu sellepärast et muidu võiks näiteks lahvatada Saksa panganduskriis, kus äh, Saksamaa oma huvide äh, kaitseks äh, hakkab läbi suruma üht koma teist. aga kas me ei peaks siiski keskenduma suuremale läbipaistvusele, see oleks keskpikas perspektiivis pangandussektorile ja kõikidele teistele väga kasulik ja kas mitte ei peaks riigivõla osakaalu taluvustestides natukene rohkem arvesse võtma? suur tänu! nii palju, kui mina mäletan, siis esialgsete või eelmiste taluvustestide puhul oli äh, väärtpaberite hulk äh, äh, avalik. seega äh, analüütikud äh, tegi, avaldasid oma seisukohti nende arvude kohaselt. kui nüüd on reegel, kus äh, võlakirjade hulka ei võeta arvesse siis selles osas ma ütleksin jälle, et see äh, asi tuleb ära otsustada ja ma ei tahaks võtta endale siin äh, kanda pangandusameti rolli, kuid äh, ma olen siiski keskpanga esindaja kuid eh, Euroopa Pangandusjärelevalve Amet kindlasti peab tegema omad järeldused nende taluvustestide kohta, aga see on, see on nende otsus. Nemad peavad otsustama, mis avalikustatakse ja mis mitte. minu arusaama kohaselt aga võib küll nii olla, et eh, nendel on kavatsus eh, tegutseda nii, nagu nad tegutsesid esimeste taluvustestide puhul, paludes siis pankadel Äh, avalikustada seda, mis neil on varadena üleval. nagu ma ütlesin, ma ei taha võtta kellegi teise kohustust enda kanda siin ja kellegi teise nimel rääkida. aga võib-olla nad katsutavad sama meetodit ka tulevikus, ma ei tea. kas keegi soovib veel küsimusi esitada? oi, kui palju! Guy, äh, Guy Mitchell. härra president, kas te olete nõus sellega, et on peaaegu täiesti võimatu praegu Iiri valitsusel seista vastu sellele riigivõlale, mille nad pärandiks said ja teiseks äh, taaskapitaliseerida pangad, kas ei ole mitte natukene liiga palju ühelt liikmesriigilt nõuda? ei, kindlasti mitte otsused, mis on langetatud Iirimaa valitsuse poolt viimase kolme aasta jooksul, on ju nende otsustus, on nende otsused. ja rahvusvaheline üldsus on programmi äh, kiitnud heaks, mille nad on vastu võtnud. mitte ainult Euroopa äh, pole seda teinud, vaid terve maailm, see on väga oluline programm nende usaldusväärsuse tagamiseks ja ma tõesti arvan, et ei ole muud varianti, kui äh, täidesaatva või, kui täidesaatval võimul ja parlamendil teha mõistlikke otsuseid, mille tulemusena siis äh, krediit tuleb riiki tagasi. ja ma tõesti praegu arvan, et äh, Iirimaa saab sellega hakkama ja teeb ära. <laughs> Silvi, Toomas ja siis, kui aega veel on, Elisa ka. Silvi Kulaga suur tänu üks asi natukene segab mind selles, kuidas eh, mõned inimesed arvavad, et vaatamata Euroopa Ülemkogu hiljutistele avaldustele eh, kavatsevad parlamendid, teevad parlamendid nii, nagu nemad ütlevad, nagu meil ei olekski midagi öelda. meie oleme oma diagnostika teinud, eh, stabiilsus- ja kasvupakti ei ole osad nendest täitnud ei ole täidetud Lissaboni strateegiat, kas te ei arva, et äh, see järgige või seletage äh, meetod tegelikult mitte midagi ei muuda ja, ja nad äh, liikmesriigid tegutsevad ikka täiesti kontrollimatult, nii nagu nad tahavad? ma olen teiega täiesti nõus, see järgi või seleta meede peab kehtima kõigi jaoks ja see järgi või seleta meetodis järgi puudutab, järgimine puudutab komisjoni seisukohtade järgimist. ja ma tõesti arvan, et on väga oluline, et see niinimetatud kurikuulus tõendamiskohustuse ümberpööramine, kvalifitseeritud häälteenamuse ümberpööramine peaks meid viima selleni, et et senine otsuse langetusprotsess äh, on tänaseks äh, oma otsa leidnud ja et meil on nüüd märksa suurem kontroll ja järelevalve selles osas, mi-, kuidas neid otsuseid langetatakse. siiski ma arvan, et äh, need raskused, millega me oleme silmitsi täna ja need raskused on väga suured ja neid tunnevad kõiki, kõik valitsused tahavad väga paljud, et me oleksime tulevikus aktiivsemad kui varem. aastal kaks tuhat neli, kaks tuhat viis äh, sai veel küll öelda, et kasvu- ja stabiilsuspakt äh, on äh, ultrakonservatiivne mõttetus, mille omal ajal sisse viisid superkonservatiivsed riigid. ärge unustage seda, et me pidime võitlema komisjon ja meie, Euroopa Keskpank, selle vastu, et kogu stabiilsus- ja kasvupakt äh, lahti lammutatakse, sellepärast et stabiilsuspakt ometigi ju oli suhteliselt edukus ja tagas teatava ja viis ka juriidiliste vaidlusteni komisjoni ja nõukogu vahel. ärgem unustagem seda, nii et nüüd mulle tundub, et äh, see järgi või või seletav printsiip peaks andma meile suurema järelevalve parem on ju tagada see, et institutsioonid on stabiilsed, äh, keda me saame usaldada, Toomas Mann. jah, suur tänu, proua esimees, härra Trichet, natukene aega tagasi kiitsid äh, pangad Saksamaal teid väga, sellepärast et paljud ütlesid meil Saksamaal, eriti just pangad, et härra Trichet on äh, sakslaslik prantslane. ja te ju teate, et me ei ole prantslaste suhtes mitte väga positiivselt meelestatud üks teine küsimus on aga see, mida teie olete väga toendanud, nimelt äh, võlakirjade kokkuostmine, te olete öelnud, et tegemist on mingi erakorralise meetmega, et me ei kavatse seda kogu aeg teha, vaid see on võitluseks spekulantide vastu. kuid pankade puhul on väga tähtis ka see, et oleksid olemas äh, tagatissüsteemid ja need on praegusel hetkel väga riskantsed, nii et kas te praegu jääte tõesti üt-, selle juurde, et te ütlete, et see on erakorraline, et see oli minevikus nii, aga et nüüd, kui tulevikus on vaja hoolitsen ma selle eest, et kok-, ostan kokku neid naljakaid võlakirju, mis tegelikult on jah, head, ma tean, et see nii on ja et nad tegelikult tagavad stabiilsuse. Said, uh, we... nagu ma ütlesin, me otsustasime, et osa meie rahapoliitikast on mittestandardne nimelt, et me aitame taastada rahapoliitika mehhanismid äh, ebakindlates olukordades. ja see on see, miks me algatasime selle programmi. see ei olnud mitte finantsstabiilsuse tagamiseks, ei, ei, tegemist on rahapoliitikaga, standardmehhanismid, intressimäär, mis on mõeldud selleks, et tagada hinnastabiilsust ja siis ka standardsed meetmed, selleks, et kaasata, et äh, kasutada erinevaid turule sekkumise meetmeid, see on kõik, mida tahaksin selle kohta öelda. Elisa, palun. suur tänu, proua esimees, härra Keskpanga president. mul on teile veel üks küsimus. see puudutab äh, Äh, pankade päästmisfondi. üks suuremaid riske on ju see, et äh, väga paljud erinevad äh, liikmesriigid on riskiolukorras. meie soovisime ju ühtseid reegleid välja töötada, välja töötada ühtset mehhanismi selleks, et probleeme üheskoos lahendada, eriti siis, kui mõni pank peaks pankrotti minema ning äh, et kuidas siis tuleks sellistel puhkudel maksumaksjat äh, kaasata. minu küsimus on nüüd aga järgmine. kas me nüüd loobume sellisest lähenemisest Euroopas, sest üheteistkümnendal märtsil äh, käisid koos euroala valitsusjuhid ja riigipead ja nad ütlesid, et taluvustestide läbiviimise, pärast taluvustestide läbiviimist äh, peavad kõik liikmesriigid vastutama. võib-olla oleks palju parem see, kui kõikidel liikmesriikidel oleksid oma mehhanismid äh, pankrotti sattuvate, pankroti ohus olevate pankade jaoks. nii et võib-olla, kas siis nüüd on parem ignoreerida seda parlamendi ettepanekut, äh, teha seda kõike ühenduse tasandil ehk äh, lahendada pankade probleeme. samal ajal aga räägime me ka nendest äh, intresside paikapanemistest äh, ja tagasimaksete vähendamisest. kas te arvate, et sellega on võimalik äh, pankade probleeme lahendada? Uh, jah, suur tänu. taluvustestid on võimaluseks tõesti pankade likviidsust kontrollida ja kontrollida seda, kas erakord tähtsatel aegadel nad jäävad püsima või mitte. selle tagapõhjaks ei ole mitte see, et me saaksime selgeks teha, millised pangad on pankrotis, vaid et me saaksime välja selgitada, milliseid otsuseid peab erasektor, aktsionärid või turg vastu võtma selleks, et äh, rasketel aegadel püsima jääda või siis äh, tuleb äh, mõnel äh, teisel finantsinstitutsioonil, riiklikul institutsioonil vastu võtta otsus, kas panka tuleb rekapitaliseerida või mitte. nii et tegemist on tõesti millegagi, millega valitsused peavad riiklikul tasandil tegelema, see on täiesti õige, meil ei ole mitte mingit mehhanismi rekapitaliseerida pankasid praegusel hetkel Euroopa Liidu tasandil ja ma saan aru, et te soovite seda. see on teistsugune sellest kontseptsioonist, kus meil on pankade jaoks, pankade päästmislahendused, piiriülesed lahendused. nii et me, nagu öeldud, meil on lihtsalt võimalus kontrollida, kas pangad on vastupidavad äh, selleks, et mitte kokku kukkuda. ja ma ei hakka kommenteerima seda teist osa teie märkusest, tahtsin lihtsalt öelda, et kõik valitsused Euroopas on kokku leppinud selle põhimõtte osas, meil ei ole Euroopas teist alternatiivset lahendust. tegemist on doktriiniga, mida kasutab äh, Maailma Valuutafond ja see tähendab seda, et et mitte keegi ei saa põhja minna ja see on see, millest kõik lähtuvad kogu maailmas. suur tänu selleks, et seda arutelu siin lõpetada. tänan Keskpanga juhti selle vastupidavuse eest vastates siin meile, aga ka enne, kui tal oli veel eraviisiline kohtumine. ja annan nüüd juhtimise üle aseesimehele härra Makallile, sest äh, mul tuleb anda väike pressikonverents koos härra Trichet'ga. Okay. Let me see. You've got it here. It's on before. Pasamos al siguiente punto del orden del día. jätkame päevakorraga. nüüd tuleme me direktiivi kaks tuhat kolm murd seitsekümmend üks murd EÜ juurde ja raportööriks on meil härra Palts. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. üheksateistkümnendal jaanuaril sellel aastal oli mul lõppude lõpuks, tõesti lõppude lõpuks võimalik alustada oma tööd raportöörina Omnibus kaks direktiivi osas. komisjon komisjonil oli vaja viisteist kuud aega selleks, et teha lõpuks ettepanek, mida me juba ammu ootasime. ma olen küll kannatlik inimene, kuid ma siiski ei saa aru, eh, miks pärast nii pikka ooteperioodi on meile esitatud nii toorik tekst. olen seda juba ka komisjonile öelnud nüüd oleme me lõpuks ka korraliku töösuhte loonud ja seepärast ei, rohkem ma neid ei kritiseeri täna. Omnibus kaks on äh, direktiiv, millega muudetakse Solventsus kaks raamdirektiivi ega meie prospektdirektiivi ja otse loomulikult äh, põhitähelepanu on koondatud Solventsus kahele ja seda direktiivi on vaja selleks, et Solventsus kaks direktiivi kohandada Lissaboni lepinguga ja meie uue finantsjärelevalve struktuuriga. pangandusjärelevalve osas on seda juba Omnibus üks direktiivi kaudu tehtud. ainult osa prospekti direktiivist jääb nüüd Omnibus kahe katta. nüüd sisulised küsimused Omnibus kaks direktiivi puhul selleks, et äh, arutelusid lihtsustada, olen ma teile laiali jaganud ka töödokumendi, ehm, mis on teile siin kaustades laiali jagatud ja suurem osa teist sai sellega eelmisel nädalal e-kirja kaudu. seepärast nüüd selgitustes jäängi selle dokumendi struktuuri juurde. Omnibus kahe direktiivi puhul on kõige tähtsamaks küsimuseks äh, see, Eh, et me peame komitoloogia me-, meetodit äh, muutma. siin on delegeeritud aktid ette nähtud ja sinna juurde on pandud veel paika tehnilised rakendusstandardid. aga siin torkab silma see, et tegelikult tehnilisi standardeid kui selliseid dokumendis ei ole ja mina sellest tegelikult isiklikult aru ei saa EIOPA määruse kaudu lõime me, me tegelikult äh, aluse selleks, et Euroopal on, et Euroopa Liidus on võimalik tehnilisi reguleerimisstandardeid äh, luua ja viis erinevat äh, sätet on ka EIOPA määruses selle kohta kirjas. mina leian, et rakendussätete puhul peaksime me lähtuma Omnibus ühe direktiivist ja niimoodi oleks võimalik ka äh, parlamendi sekkumisaega pikendada kolme kuu võrra ja veel suurendada kolme kuu võrra. siis äh, nüüd kohustuslik lepitus äh, ka riiklike asutustega on ette nähtud. komisjoni ettepaneku puhul on EIOPA-le ainult kaheteistkümne artikli osas ette nähtud lepitusmenetlus ja mõned neist puudutavad ka eelmist SEIOPSi agentuuri aga ka selliseid sätteid, kus Seiops on eemale jäetud. väga huvitavaks on äh, just see osa, kus räägitakse Seiopsi praegusest kaasamisest, sest siin tuleb väga selgelt äh, välja just see tundlik poliitilise järelevalve roll ja minu arvates komisjon ei ole selle küsimusega põhjalikult tegelenud, lihtsalt äh, Seiopsi menetlus asetlati EIOPA menetlusega ja anti lepitusmenetluse ülesanded Euroopale, sellega on aga asi täiesti segamini aetud ja pikaajaliseks muudetud. nüüd Euroopa roll Solventsus kahe direktiivi osas on küsimus, mille puhul me võiksime mõelda, kas me tõesti tahame Euroopa määrusega ka teisi määruseid äh, siduda, nagu näiteks äh, kindlustusmäärus, millega, äh, mille puhul komisjon ei ole neid sidunud ei, ei jopaga ega ka Solventsus kaks direktiiviga. siin jällegi me ei tohiks lasta komisjonil endale tähtaegu ette dikteerida, vaid me peaksime juba praegu andma märku, et meile need asjad nii ei sobi. tegemist on mõttega, mille üle tahaksin täna teiega siin arutada. poliitilises mõttes ei jopa jopa määrus on väga tähtis just Solventsus kaheks raamdirektiivi muutmiseks. ette on nähtud intressikurvid ähm, hetkeks, kui turud satuvad surve alla ja minu arvates on selline lähenemine väga kahtlane. ma ei taha siin täna mingeid hinnanguid aran-, anda, aga ma arvan, et meil peaks olema korralikku usaldusväärset äh, informatsiooniallikad selleks, et äh, olla kindel likviidsuses. komisjon viitab ka tulevastele rakendamismeetmetele, kuid ei saa olla nii, et sellist äh, osa, tähtsat osa raamdirektiivis äh, kirjeldatakse raamdirektiivist väljaspool ja parlamendilt võetakse ära kaasotsustamissõigus siis veel ka tehnilised lisandid standard, äh, standardreguleeringutele, mis tuleb tulevikus EIOPale tagada. siin tahaksin viidata sellele, et EIOPale antakse roll, millega ta peab reitinguagentuure hindama ja neid äh, järjestama. komisjon räägib siin omakapitali direktiiviga äh, kohandamisest, kuid minu arvates on siin väga suur konf-, konflikti oht, sellepärast et Eiopale antakse liiga laiapõhjalised õigused. siis kolmandate riikide kaasamine. komisjon on teinud ettepaneku, et äh, kui antakse negatiivne otsus, siis viie aasta jooksul mitte mingeid tagajärgi ei tule siin otse loomulikult puudutab see nüüd nii Euroopa Liidu kindlustusettevõtjaid kui ka ko kolmandate riikide kindlustusettevõtjaid ja praegusel hetkel on omakapitalimäär siin viiskümmend miljardit eurot. muret avaldab mulle ka see, mis on artiklis kakssada seitsekümmend kaks ja kakssada kuusteist kirjas. kuidas me tahame saa-, tagada konkurentsivõimet ja rahvusvahelistest reeglitest kinnipidamisest, siin jällegi tuleb rääkida sellest, et meil peab olema rahvusvahelisel tasandil võrdsed tingimused. siis äh, peale selle on segane veel see, mis saab pärast viit aastat. konflikti ohtu peidavad endas ka üleminekuklauslid, mis on siin kolm kuni kümme aastat. komisjoni ettepanekus komisjoni ettepanek on minu arvates juriidilises mõttes savijalgadel ja parlamendil on vaja anda kontrolli ülesanne, ei saa olla nii, et maksimaalne tähtaeg, ülemineku tähtaeg pannakse raamdirektiivis paika, aga konkreetne üleminekuaeg ja Solventsi kaks osaline rakendamine pandakse paika ainult rakendussätetes. kas see tähendab seda, et parlamendile antakse ainult võimalus öelda kas jah või ei ja et see kehtib siis kogu pa-, äh, rakendussätete pakti kohta. raportöörina kavatsen meil vaadata üle, kus meil on vaja üleminekusätteid välja töötada. ma loodan, et seejuures on mul võimalik ka äh, kasutada neid äh, kvantita-, viienda kvantitatiivse mõju-uuringu tulemusi. mõned punktid jätsin välja, aga need on tegelikult töödokumentis veel kirjas tahaksin teie tähelepanu veel juhtida ka komisjoni tähtaegadele esimesel leheküljel. ma arvan, et me peaksime siin mõtlema Solventsus kahe rakendustähtaegade peale. minul ei ole küll mitte mingit huvi viivitamise osas, aga kui juba komisjon on nii palju aega raisanud, siis vähemalt parlamendile peaks andma piisavalt aega see direktiiv äh, läbi lugeda ja teha seda põhjalikult ja ma arvan, et me ei peaks siin oma silmi kinni pidama selles osas, et meil on jäetud nii vähe aega. suur tänu teie tähelepanu eest ja ootan huviga kõikide kolleegide märkusi, suur tänu! Much, eh, Now... Eh, aitäh, härra Palts ja nüüd härra Skinner. suur aitäh! suur aitäh ka raportöörile selle eest, et ta on nii kiiresti esitanud selle dokumendi, kuivõrd me peame ju väga kiiresti tegutsema. aga see aeg, mis meile on antud direktiivi läbimõtlemiseks, see aeg meil tegelikult ju on. ja me peame seda aega hästi kasutama, sest tegemist on tähtsa äh, küsimusega, Solventsus kaks on oluline ja äh, kui me tõesti täidame oma rolli seoses uute järelevalveasutustega, äh, siis äh, kujuneb Omnibus kaks paremaks kui Omnibus, Omnibus üks ning see tähelepanelikkus, millega me oma tööd teeme, on tähelepanuväärne ja kiidetav. me oleme kulutanud juba viisteist kuud ja seetõttu peame hästi tähele panema ka seda, kus praegu läbirääkimised jõudnud on. me räägime praegu Solventsus kahest ning eh, kuigi Omnibus kaks eh, on eh, samuti oluline, peame me eraldi keskenduma Solventsus kahele. raportöör tegi tehnilist tööd, pigem tehnilist tööd kui poliitilist tööd ja me otsime üksikasjalisi lahendusi erinevatele probleemidele ja ei soovi esile tuua veel uusi probleeme või hakata äh, siin leiutama midagi, millega Solventsus kahest mööda hiilida, kuigi mõned seda võib-olla tahaksid. siin on mõned äh, tähtsad elemendid, mida tuleb kaaluda ja äh, härra Palts tegelikult neid juba ka põhjalikult käsitles, nii et üksikasjalikult me rääkima ei hakka. kuid kõigepealt ma siiski ütlen, et tuleb vahet teha delegeeritud aktidel ning ähm, regulatiivsetel tehnilistel standarditel see vahetegemine on väga oluline ja oluline on ka Sanchez äh, Peseido äh, tööd äh, ära kasutada, sest kui me arutasime Solventsus ühte, siis ta tegi seda tööd ja ma mäletan neid diskussioone väga hästi. mis puudutab ajakava, siis me ei räägi ju mitte ainult sellest, mida teeb komisjon, me räägime ka sellest, kuidas üle, üle võtta, kuidas vastu võtta ülemineku meetmed äh, üheks selliseks äh, näiteks on äh, kõrgelt kaubeldavad äh, instrumendid, näiteks mis puudutab autotööstust. meil on siin ähm, erinevates valdkondades erinevad üleminekuajad, ühes kümme aastat, teises viisteist aastat, aga nii ei saa see olla. mis puudutab äh, transatlantilisi suhteid, siis äh, tuleb äh, mõelda siiski ka kolmandatele riikidele ja nende tööstusele ja sellele, mida nemad soovivad. ja kui me soovime leida sobivat tasakaalu Äh, siis ähm, tuleb arvestada, et meil on liikmesriigid, USA on osariigid, siis on kolmandad riigid, et neid osalisi on lihtsalt äh, väga palju. ja mis puudutab pädevusi ja volitusi, siis äh, ma usun, et raportööri valitud lähenemisviis on õige, et ta räägib siin sellest, et meil on vaja vastu võtta standard vähemalt võtmeküsimustes et meil peavad olema standardid selle vähese napi informatsiooni asemel, mis meil on praegu. ja et äh, meil tuleb eh, juba praegu eh, vastu võtta liik-, mittelikviidsuse preemium või likviidsuse puudumise preemium, see on küsimus, mida Solventsus eh, kahes on küll käsitletud, kuid mitte piisavalt üksikasjalikult, meil on kindlasti vaja rohkem selgitusi. ja ma ütleksin veel ka seda, et me ei saa siin rääkida mingitest hüpoteetilistest hindadest, inimesed lähevad paanikasse kui me vaatame, milline on tasakaal kohustuste ja varade vahel, siis me saame muidugi paremini aru, mida on äh, mõeldud. ja kui me asju arutame, siis me saame veel paremini aru. võib-olla oleks aga mõistlik äh, kaaluda moratooriumit, äh, et me saaksime need küsimused põhjalikult läbi arutada, enne kui Solventsus, enne kui Solventsus kaks jõustub, et me saaksime lahendada erinevad probleemid, näiteks mis puudutab äh, omandiväärtpaberite indeksit ja teisi vaidlusaluseid küsimusi. ma pooldan seda, et me võtame endale ainult nii palju pädevusi, kui me tegelikult ka reaalsuses täita suudame, me oleme sellest enne rääkinud, et kuidas kohandada, kuidas kohaldada otsest järelevalvet ja millist millise määrani me oleme seda suutelised läbi viima. Solventsus kaks on direktiiv, on määrus, mitte direktiiv. on direktiiv, mitte määrus, vabandust ja äh, ka see on oluline, me ilmselt peaksime ära kuulama veel selle, mida komisjon ütleb oma teatises ja mõtlema sellele, millised äh, on meie äh, pädevused praegu ja tulevikus, kuidas neid edasi arendatakse. mina praegu küll ei oska öelda, kas on mõistlik neid pädevusi praegu väga ähm, rangelt välja kujundada, kui see võib Euroopale kahjulikult mõjuda ähm,. me toetame raportööri, sest härra Palts on teinud head tööd ja on seda teemat väga hästi ka tutvustanud, aitäh! see võib-olla teen väga lühidalt, kõigepealt äh, suur tänu, et Burkhardt äh, selle äh, dokumendi tõesti nii kiiresti nii-öelda kokku kirjutas Äh, väga oluline on äh, teha kõike äh, tõesti siiralt ja komisjon võttis aega, meie peame ka endale aega võtma. järelevalvepaketiga ma natukene tegelesin omalt poolt ja minu peamine mure seisneb selles, et kas me oleme taganud sidususe selles paketis kõikide meetmete vahel loomulikult aluseks on töödokument, lisaks sellele kõikvõimalikud äh, elemendid, mille Sanchez Presedo delegeeritud õigusaktide puhul arvesse võttis ja nii edasi, see kõik on väga oluline. ja teine punkt on see, et me peame kindlasti tagama selle, et Solvency kaks või Solventsus kaks siis äh, rakendataks korralikult eriti arvestades seda, et äh, tulevad sisse uued kapitalinõuded pankadele. see peab olema selline üldine visioon kogu selle sektori jaoks ja viimane märkus. Äh, ja ma tegelikult ei tea, vaid tegelikult äh, ju küsimus seisneb selles, mis Jaapanis toimuma hakkab, et kas see mitte teatud kindlustajate jaoks ei tegi, ei kujune tõsiseks pähkliks, sellepärast et kahjustuste määr on tohutu ja kindlustussummad ilmselt ka. ja küsimus siis selles, kas Euroopa kindlustusettevõtted äh, on sellest samuti puudutatud või mitte ja suur tänu, Burkhard, veel kord äh, siis me oleme valmis teiega kindlasti koostööd tegema, suur tänu. Philippe. Well, thank you, chair uh,. Philippe, aitäh ma lisa, ma tahaksin öelda, et see valgus, mis meile nüüd siit äh, sisse paistab ja meid soojendab, annab meile ka sellist, äh, sellist hingelikku oreooli või kuidas seda nimetadagi. aga praegu me siin arutame äh, tehnilisi küsimusi, mille kohta võib-olla küsin rumalaid küsimusi, sest ei ole päriselt nendega kursis, aga olgu pealegi. ühesõnaga on meil esimene arutelu, me tervitame asjaolu, et me kasutame oma aega hästi, et arutada niivõrd tähtsaid küsimusi, mis millel on Euroopale ka mm, suur mõju. väga hea on see, et me oleme omapoolse raporti valmis saanud äh, õigeaegselt ja kui äh, te nimetate seda töödokumenti nii-öelda mittespetsialistile mõelduks, siis ma võin teiega nõustuda, sest siin on äh, mõisted väga hästi lahti selgitatud. me tahaksime öelda järgmist. kõigepealt mis puudutab äh, EOBA äh, vahe, vahekohtuõigusi, siis me ei tahaks, et need pädevused, mis me EOBA-le andsime äh, koos ESA loomisega, et need oleks kuidagi kahjustatud. teiseks, see mittelikviidsuse preemium minu jaoks on see üsnagi arusaamatu, kuid ennekõike tähendab see ju seda, et me ei anna tööstusele eelist, mida neil ei peaks olema. aga juhul, kui me selle juhul, kui me selle tõesti, selle preemiumi tõesti kahtlust kehtestame, tuleb see hästi läbi mõelda. ja mis puudutab artiklit kakssada 200 kuuskümmend, siis ei tohiks seda jällegi ära kasutada nii, et äh, ta põhimõtteliselt õõnestaks kogu ettepanekut ja lõpuks siis ka üleminekuperioodi äh, kohta. kuigi meil ei ole veel komisjoni teksti, äh, võime me ju lähtuda sellest, mida me teeme kapitalinõuete neljanda direktiivi ja Baseli uue direktiivi kohta, me võime lähtuda nendest ja öelda, et üleminekuperioodi pikkus võib osutuda tüli küsimuseks vaadake, millise verejanuga me peame jahti neile valitsustele, kes on tõsises, tõsiselt raskes olukorras, kui kiiresti me nõuame neilt oma riigi majanduse uuesti kordasaamist. kuid samas anname ettevõtetele väga pikad üleminekuajad valitsus peab saama hakkama kiiresti, ükskõik mis nad siis selleks teevad, et eesmärki saavutada, aga ettevõtted mitte. loomulikult ei saa seda võtta nii mustvalgelt, kuid tuleb tagada, et me käitume õigesti, kui me üleminekuperioodis kokku lepime. Äh, minule valmistab muret see, et me praegu anname komisjonile liiga suure pädevuse üleminekuperioodi kindlaksmääramisel, kui me tegelikult ise teame, et äh, ettevõtted teevad lobitööd teevad lobitööd suletud uste taga, käivad äh, komisjoni jutul ja tegelikult äh, saavutavad nii ka tulemusi. kui me tahame, et äh, selliseid tulemusi ei oleks ja me peaksime seda tahtma, siis võiks parlamendile jätta piisava otsustusõiguse ja nii-öelda nii-öelda komisjoni ja ettevõtteid rohkem pigistama. Nende jaoks ei peaks olema see asi nii lihtne, üleminekuperiood ei peaks olema nii pikk sellepärast, et olud on rasked, nad on rasked kõigi jaoks, selline see elu on. aitäh! aitäh! ma annan sõna varsti komisjonile, kindlasti on keegi neist siin. Ähm, Solventsus kahe elasid mõned ka üle ja viibivad endiselt meie hulgas ja me arvasime seda arutades, Solventsus kahte arutades, et me teame, mis me teeme ja me arvame seda ka praegu. ning loomulikult on selliseid ettepanekuid, mis meile hästi ei meeldi. aga Philip, ma pole kindel, kas sa oled siin õiged süüdlased sihikule võtnud ma mäletan, et Solventsus kahe puhul räägiti sellest, et süüdlasteks on teatud äh, liikmesriigid, kellel on oma erihuvid ja nüüd, kus on tehtud äh, tugevat lobitööd äh, ennekõike on seda teinud ettevõtted, on olukord muidugi muutunud, aga mina samas pooldan seda, et inimesed oma huve kaitsevad. samas peavad nad teadma, et meie teame, kuidas nad seda teevad. aga nüüd saab sõna komisjon. suur aitäh, proua esinaine! ja aitäh ka raportöörile tema töödokumendi eest kus on väga selgelt välja toodud ja lahti kirjutatud Omnibus kahega seonduv problemaatika. ja ma tänan ka teie komisjoni liikmeid kommentaaride ja küsimuste eest ja soovin neile ka lühidalt vastata. kõigepealt, mis puudutab ettepaneku esitamise ajakava, siis ma tean, härra Palts, et teie nimetasite viiteist kuud, kuid ma usun, et siin te pisut liialdasite sellepärast, et äh, me olime sunnitud ootama õiguslikel kaalutlustel, kuni Omnibus ühega töö lõppes ja seetõttu otsustaski komisjon kõigepealt, et ta esitab ettepaneku septembris, kuid äh, paketialane kokkulepe tuli hiljem kui oodatud ja see tõi omakorda kaasa selle, et me pidime ootama, kuni pakett avald-, avaldati ametlikus teates ja alles siis me saime oma ettepaneku äh, esitada. nii et minu meelest see aeg ei olnud päris pikk kui viis, päris nii pikk kui viisteist kuud ja ma tahtsin seda eraldi öelda. ettepanekut esitades arvestasime nii palju kui võimalik Omnibus ühega, see on ka põhjus, miks me pidime ootama, kuni Omnibus ühega töö lõpeb, sest kui me poleks seda teinud, siis oleks meid õigusega kritiseeritud selles, et me üritame esitada sektorile äh, midagi sellist, mis erineb teiste sektorite äh, vallas kokkulepitust. palju on räägitud äh, mittelikviidsuse preemiumist ja härra Palts, on tõsi, et äh, see kontseptsioon on justkui teoseks eks mahina, äh, ootamatu lahendus, äh, kuid ometi tuleneb see tegelikult ju nendest samadest aruteludest, mida viimased viisteist kuud on peetud erinevate liikmesriikide ja huvirühmadega ning mitteliikviidsuspreemium on idee, mis esitati pärast finantskriisi lõppu mil me mõistsime, et ettevõtetel võib olla äärmiselt jäigalt fikseeritud kohustusi ning teisalt ka fikseeritud varasid, mis on investeeritud. aga nendelt investeeringutelt saab eh, ettevõte teenida preemiumi, mida ta võib arvestada eh, nende samade kohustust, fikseeritud kohustuste katmisel. Eh, proua esinaine, te näete kindlasti mõne aja pärast, ja näeb ka teie komisjon, et äh, mittelikviidsuse preemiumil on oma mõte. Omnibus äh, ühest juba nägime, et kindlustuse puhul on reeglid väga kindlalt äh, paigas, selles on väga suur, väga suur roll ka Euroopa Parlamendil ja teie erialakomisjonil. Solventsus, solventsuse direktiiv annab kindlustusettevõtetele äärmiselt kindlad ja ühtselt mõistetavad reeglid ja seetõttu me näemegi, et sellised ühtsed Euroopa tasandi reeglid on väga kasulikud, selleks on äh, ju ka välja mõeldud Euroopa ja selle määrus äh, ja äh, töödokumendis on neid küsimusi ka selgitatud. selge, et me ei saa siin hakata uuesti Solventsus kahe alal läbirääkimisi pidama me oleme mm, juba, juba jõudnud äh, kvantitatiivse mõju hinnanguni viis, äh, millest meil on olnud äh, palju kasu, aga tegelikult tegime me teatud otsused juba enne, kui me olime kõikide nende toimimist praktikas saanud testida. hiljuti leppis Euroopa Kindlustuse Tööandja Pensionite Järelevalveasutus Euroopa kokku oma reeglites ja meie võime äh, ka praegu teha teatud järeldusi sellest äh, kvantitatiivsest mõju-uuringust, äh, mis oli järjekorras juba viies ja mis on kõige laiaulatuslikum mõjuhinnang, mida me oleme läbi viinud. ja osana sellest tööst me kindlasti vaatame ka üleminekumeetmeid ja üleminekuperioodi ning proua esinaine, ma loodan väga, et meil õnnestub teatud ajahetkel äh, vaadata tekstid uuesti üle ja siis konkreetselt kokku leppida, kui pikk see üleminek on, äh, milline ta olema peaks, äh, loomulikult tuleb see kehtestada äärmiselt läbipaistvalt. aga me ei saa seda öelda enne, kui me oleme mõjuhinnangu andmed läbi vaadanud. siin räägiti ka juba pädevustest ja sellest, et me oleme neile andnud väga suured volitused vastu võtta siduvaid tehnilisi standardeid ma olen nõus sellega, et meie ajakava tähtajaks on siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpp, et see tähtaeg on ebarealistlik. ja et nõukogu juba püüab ähm, tööd prioritiseerida ja vaadata, milline osa tööst äh, peab olema kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks tehtud, et oleks võimalik äh, Solventsus kahte hakata rakendama, mida võiks teha ka hiljem ja lõpetuseks äh, tahaksime öelda, et komisjon tervitab neid äh, märkusi, mida raportöör tegi ja tervitab ka kõiki kommentaare ja märkusi, mida esitasid äh, raportöörile tema kolleegid. me loodame väga, et Omnibus kaks kujuneb edukaks ja päris lõpetuseks on tähtis tekstid läbi vaadata ja kõik ju nõustuvad sellega, kuid Solventsus kaks on väga suur projekt inimesed ootavad äh, selle jõustumist ja rakendamist. ja jutt käib siin ka miljonitest eurodest, nii et äh, kui me ei suuda kinni pidada tähtajast, milleks on esimene jaanuar kaks tuhat kolmteist, siis ähm, peame me lihtsalt rohkem püüdma, sest me võlgneme seda ettevõtetele, aitäh! aitäh ja lõpetuseks härra Palts. Ja, ich will <clears throat> ob des schönen Wetters. Äh kuna ilm on nii ilus, siis ma ei taha, et me siin väga kaua istuma peaksime. tänan lihtsalt kõiki variraportööre ja sõnavõtjaid nende märkuste eest. suur tänu ka Karl von Hunnele tema märkuste eest. ma arvan, et me oleme praegu õigel teel ja põhiliseks sõnumiks täna, mida tahaksin toonitada, on see, et tõesti me peaksime lähenema sellele küsimusele tehniliselt ja mitte poliitiliselt ja mina raportöörina ei kavatse siin tõesti teha ettepanekut, et me Solventsus kaks sätteid peaksime uuesti lahti sõlmima. ma arvan, et peaksime tegema nii, nagu Solvent- äh,, Omnibus ühe puhul Antolin Sanchez Preseda tegi, ja tundub, et praegu variraportöörid toetavad meid ka selles ettevõtmises. ootan juba rõõmuga koostööd järgnevatel tänadel ja tänan veel kord ka komisjoni ja tema kaastöötajaid, komisjoni esindaja kaastöötajaid, sellepärast et oli tõesti väga huvitava esimese arvamuste vahetusega tegu. Uh, finishes... suur tänu, sellega on meie koosolek täna lõppenud uh, ja kohtume homme kell üheksa selleks, et me saaksime siin pidada arvamuste vahetuse volinik Almuniaga